Right, could everybody niisiis, palun kõik istuge oma kohtadele, me oleme teile andnud natukene aega, et te jälle harjuksite sellega, et me kõik oleme ohjes tagasi, kõigepealt head uut aastat kõigile, kellel ei ole veel jõudnud seda öelda. ning esimene päevakorrapunkt on siis päevakorra kinnitamine kas kellelgi on mingeid väiteid päevakorra vastu, ei ole, siis on päevakord kinnitatud. nüüd tuleb kolmanda ja neljanda mai, neljateistkümnenda juuni, kahekümne esimese, kahekümne teise juuni, neljanda ja viienda oktoobri ja kaheksanda ja üheksanda novembri protokollide kinnitamine. niisiis, kas me võime need protokollid lugeda kinnitatuks? suur aitäh! ja nüüd läheme siis edasi asjade sisulise poole juurde kõigepealt alustame kuulamisega, mis puudutab uuenduslikku rahastamist äh, ülemaailmsel tasandil ning meil on peakõnelejaks volinik Šemeta, seejärel toimub äh, arutelu ning siis läheme edasi juba ekspertide juurde ja järgmise ühise arutelu juurde. kuna me oleme juba natuke ajakavast maha jäänud, siis annaksingi kõigepealt kohe sõna Äh, volinik Šemetale. tal ei ole äh, väga palju aega ja ta üsna hiljuti oli siin, nii et me oleme tänulikud, et ta jälle tuli. aitäh, ka mina sooviksin äh, öelda head uut aastat neile, keda ma ei ole veel kohanud niisiis, lugupeetud saadikud, ma tahaksin tänada Econi komisjoni ja eriti proua Paulsi ja proua Podimatat selle kutse eest siia kuulamisele, mis käsitleb uuenduslikku rahastamist möödunud aastal pärast põhjalikke uuringuid alu-, käivitas komisjon põhjaliku arutelu, kuidas kaasaegseid rahastamisvahendeid kasutada selleks, et tõsta turgude tõhusust ning võidelda kliimamuutustega. töödokument avaldati kahe tuhande kümnenda aasta aprillis ja seal on kavandatud siis meie tulevane töö nendes küsimustes. analüüs näitab, et mõned vahendid aitavad nii näiteks parandada turgude stabiilsust kui ka suurendada sissetulekut. Äh, näiteks äh, üheks meetodiks oleks hinna kehtestamine riskide võtmisele finantssektoris või süsinikuheitmetele. tänases sõnavõtus tahaksin keskenduda kolmele teemale, mis tõstatusid äh, seoses proua Podimata raporti aruteludega Äh, siis finantstehingute maksustamine, eurovõlakirjad äh, ja süsinikumaks. kõigepealt alustaksin finantstehingute maksust. komisjoni eesmärgiks äh, on selles vallas järgmised asjad. kõigepealt me tahame saavutada seda, et finantssektor annab ausa ja õiglase panuse avalikesse rahalistesse vahenditesse me tahame täiendada finantssektori, sektori reguleerimist selleks, et edendada ähm, sobivat käitumist selles valdkonnas niimoodi, et ei õnnestataks Euroopa Liidu konkurentsivõimet. ning äh, tahaksime äh, vältida seda, et liikmesriigid ise hakkavad igasuguseid makse kehtestama ja toovad niimoodi tõkkeid ühisturu toimimisele. komisjon on pärast põhjalikku analüüsi tulnud välja siis järgmisena lähen-, lähenemisega finantssektori maksustamisele, see lähenemine on välja töötud, toodud siis oktoobrikuises teatises. finantstegevuse maks näiks olevat üks äh, paljutootav väljapääs see tagaks, et finantssektor tegutseb ausalt ning tõesti loob vajalikke tulusid. see tagaks ka suurema stabiilsuse finantsturgudel, sellepärast et maksustatakse nii kasumid kui ka palgad, sealhulgas ka preemiad ja see võiks vähendada siis liigset riskimist sellist maksu soovitab ka IMF ja väga paljud teadlased, kes peavad seda kõige paljutõotavamaks vahendiks Eh, tulud eh, siis, mida sellest maksust saadakse, sõltuksid sellest, kuidas see maks täpselt välja näeb ja kuidas eh, see toimib koostöös finantssektori reguleerimisega. ja igasuguseid hinnanguid tulude suhtel tuleb tõlgendada väga ettevaatlikult, kõige, see võib olla kuskil, kui ta oleks viis protsenti, siis see võiks anda kuskil kakskümmend viis miljardit eurot kahekümne seitsme liikmesriigiga Euroopa Liidu puhul meie analüüs näitab ka seda, et äh, tõenäosus, et koorem pannakse tarbija õlule, oleks sellise maksu puhul palju väiksem ning äh, põhiliseks äh, koormakandjaks oleks siiski finantssektor. mis puudutab ohtu Euroopa finantsinstitutsioonide konkurentsivõimele, siis komisjon tõesti analüüsib selle maksu mõju, hoolitsemaks selle eest, et et selle maksuga kaasnevad hüved kulud üles kaaluvad. esialgsed äh, leiud näitavad seda, et äh, oht konkurentsivõimele on äh, väiksem, kui me hakkame näiteks maksustama mingeid teisi tegevusi, sellepärast et pangatehinguid on tegelikult raskem viia kuskile mujale kui muid finantstehinguid. globaalsel tasandil toetab komisjon seda, et me uuriksime veelgi finantstehingute maksu sisseviimist, me teeme tegime koos, teeme koostööd Prantsusmaaga, kes on praegu G kahekümne eesistujaks, selleks, et välja töötada kokkulepe kõige olulisemate rahvusvaheliste partneritega. mina isiklikult tõstet-, tõstatasin küsimuse USA rahandusministeeriumis äh, detsembris, kui ma olin Washingtonis, ja minu USA kolleegid olid valmis seda teemat äh, veelgi arutama, kui nad äh, on tutvunud meie mõjuhinnangu tulemustega arvestades võimalikult suuri sissetulekuid, mis finantstehingute maksust võivad tulla, äh, näib, et see on väga heaks rahastamisvahendiks globaalsel tasandil, kui seda kasutatakse globaalselt ja määruga null koma viis protsenti, siis need maksutulud oleksid kuskil kuuskümmend miljardit eurot Äh, mõned äh, uuringud näitavad, et see äh, summa võiks olla veelgi kümme korda suurem, kui me paneksime sisse ka tuletisinstrumendid. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta suveks valmistavad komisjoni talitused ette mõduhinnangu, mõju, mõjuhinnangu ja uurivad, kuidas siis kõik uued määrused ja maks-, maksud mõjustaksid finantssektorit. kuhu me tänaseks selle mõju-uuringuga oleme jõudnud? Äh, minu talitused on uurinud äh, juba seda, mis finantssektoris toimub ning need uuringud on aluseks siis äh, võimalikele turureaktsioonidele ning siis finantsasutuse ümberpaiknemise ohule Ra. Rahvusvaheline Arvelduspank, Euroopa Keskpank, finantsturgude reguleerijad ning välisriikide akadeemikud on samuti konsultatsioonidesse kaasatud Nad annavad oma panuse andmete kogumisse ning äh, olemasolevate mudelite kasutamisse. üldiselt äh, töö võimalike mudelite üle äh, võimaldab meil siis hinnata, kuidas finantssektori maksustamine mõjutab näiteks riskide võtmist ja selleks, et neid erinevaid aspekte kõiki paremini hinnata, teevad komisjoni talitused koostööd. nüüd, mis puudutab võimalikke valikuid siis äh, kaalusime selle finantstehingute maksu sisseviimist ainult Euroopa Liidu tasandil ja seda, kuidas see ettevõtete ümberpaiknemist mõjutab. loomulikult uurime me, me ka äh, äh, teisi stsenaariumeid, mis siin olulised on, sellepärast et finantssektorit on püütud ju mitmeti reguleerida, näiteks on kehtestatud nõuded kapitalile ja nõnda edasi kogu see töö on siis aluseks, millel tuginedes me saame siis tulla välja poliitiliste algatustega finantssektori maksustamise osas. nüüd äh, räägiksin järgmiselt, äh, järgmisest olulisest teemast, mida proua Padimata raportis käsitleti, see on süsiniku maksustamine. kõigepealt ma tervitan teie toetust kõikehõlmavale energia maksustamise direktiivi läbivaatamisele, mis äh, Äh, siis äh, tooks kaasa äh, energiatoodete maksustamise. energiadirektiivi läbivaatamisel on kaks eesmärki, kõigepealt luua Euroopa Liidu raamistik CO2 maksustamisele väljaspool Euroopa Liidu heitmetega kauplemise süsteemi ning teiseks ratsionaliseerida olemasolevaid energiamakse, seostades neid energia sisuga ning vältides siis moonutusi erinevate energiaallikate vahel. nagu te teate, komisjon praegu äh, viib läbi mõjuhinnangut ja äh, töötab äh, siis välja ettepanekud direktiivi läbivaatamiseks. ametlik ettepanek esitatakse peatselt, et meil oleks siis alus, millel pidada läbirääkimisi liikmesriikidega. mina näen siin selle direktiivi läbivaatamises majanduslikku võimalust Äh, keskkonnasõbralik energiamaks äh, soodustab uusi tööstusharusid ja keskkonnasõbralikku innovatsiooni. direktiivi läbivaatamine annaks liikmesriigidele võimaluse ümber struktureerida oma maksusüsteemi, äh, edendada rohkem majanduskasvu ja töökohtade loomist. tulud, mida saadakse keskkonnamaksudest, aitaksid ka vältida näiteks tööjõu maksustamisest, maksustamist, mis oleks majanduslikus mõttes palju kulukam. ma tean, et siin Econi komisjonis äh, te olete samuti seda küsimust arutanud. Äh, energiafirmade juurdepääs äh, mõtle, on praegu üks võimalus, kuidas süsinikuleket vähendada. kahe tuhande kümnendal aastal me tulime välja teatisega, kus me leidsime, et sellised meetmed on antud hetkel piisavad. sellele vaatamata jätkame Äh, süsinikulekke ohu uurimist ning vaatame, kuidas saaks importkaubad kaasata ka heitmetega kauplemise süsteemi. härra, vabandust, proua Podimata raport äh, viitab ka nii-öelda süsiniku lisandmaksu sisseviimisele. Äh, pärast esialgset uurimist ei ole komisjon seda võimalust edasi kaalunud, sellepärast et sellega käivad kaasas suured halduskulud ettevõtetele ja tuleks luua väga keerukas süsinikuheitmete aruandluse süsteem. ja selline käibemaksu taolisel maksul oleks ka selline äh, puudus, et kogu maksukoorem langeks äh, tarbijatele. ja see ei aitaks äh, kaasa käitumise muutmisele kogu tootmis- ja tarbimisahelas. proua eesistuja, lugupeetud saadikud, lõpetuseks äh, tahaksin peatuda aga eurovõlakirjadel. kõigepealt äh, ma tahaksin äh, terminoloogia selgeks teha mina ei viita nendele võlakirjadele, mida mainis härra Barrodo, Barroso oma sõnavõtus. Euroopa Liidu äh, euro, äh, eelarve läbivaatamine äh, sisaldas siis osa ka selle eurovõlakirjade osa kohta. Neid võiks siis kasutada selleks, et toetada eraprojektide rahastamist ning saada raha siis Euroopa Investeerimispangast ja teistest finantsinstitutsioonidest ja samuti erakapitalid. mina viitan hoopis eurovõlapirjadele kui äh, üldisele võlahaldusvahendile. Äh, selle idee toetajad on juhtinud tähelepanu mitmetele huvitavatele asjadele, mis omakorda on tõstetanud täiendavaid küsimusi. näib, et hetkel ei ole aeg aruteludeks sobiv. Euroopa Liit on äh, loonud Euroopa finantsstabiilsuse instrumendi äh, Eh, mis võimaldab eh, laenata Eurotsooni liikmetele siis eh, ühise Euroopa Liidu ja IMF-i programmi raames. vastavalt detsembri ülemkogu järeldustele on käimas töö siis alalise kriisimehhanismi loomiseks ja selleks on vaja ka aluslepingute muutmist. ma olen täiesti kindel, et tänane kuulamine annab äh, olulise panuse äh, uuendusliku rahastamise debatti kõik mõtted ja ideed, mis siin tõstatuvad, tulevad kasuks ka meie analüüsile, mida me selles valdkonnas teevad ning minu eksperdid on äh, valmis osalema selles äh, arutelus, mis järgneb siis ekspertide sõnavõtustele ja ma jään ootama viljakat mõttevahetust, aitäh! suur tänu, härra Valenik! ja suur tänu, et äh, ilusti kõneajast kinni pidasite ja tegite lühidalt, nii et äh, me nüüd ei ole enam oma ajakavast maas. Äh, proua Podimata palus äh, sõna, nii et palun, Enni, teil on sõna. suur tänu, Sharon, lugupeetud volinik, aga mina sooviksin kõigile head ja viljakat uut aastat. ja nüüd räägiksin edasi kreeka keeles, kui lubate no ερωτήματα με τη σειρά που τοποθετηθήκατε κι εσείς, πρώτα απ' όλα σε σχέση με, την, με το πρώτο... nii et mul oleks mõned küsimused. ma esitaksin need küsimused samas järjekorras nagu teie küsimuste käsitluse ja teemade käsitluse. kõigepealt, mis puudutab finantstehinguid ja viimane küsimus puudutab eurovõlakirju. kõigepealt finantstehingumaks olen täiesti nõus ja ma arvan, et suurem osa meie liikmetest äh, on nõus äh, eesmärkidega, mida te välja tõite. Te ütlesite, et äh, soovite selliseid meetmeid ja mainisite kolme erinevat meetmete liiki. Te ütlesite, et finantssektor peab omalt poolt panustama ja mitte vähe. ütlesite, et finantssektori maksustamine peab olema täiendav meede finantssektori äh, reguleerimisega seotud meedete mainisite ka kahekordsete dividendide äh, asjaolu, mis äh, tekib finantstehingute maksustamisest Mm, mida tuleb ka kuidagi korraldada nii, et Euroopa konkurentsivõime ohku ei sabu, satuks äh, ja te mainisite ka meie Euroopa siseturu äh, erinevaid tõkkeid ja see, see viibki mind minu küsimusele, teine kriteerium, äh, finantssektori maksustamine täiendusena paremale järelevalvemehhanismile ja reguleeritusele minu küsimus aga oleks järgmine. selline maksustamine, kasumi maksustamine finantstehi-, finantssektoris on üks teema, mida komisjon praegusel hetkel on uurimas ja komisjon ei ole esitanud äh, siiani mingisuguseid konkreetseid ettepanekuid. Te ütlesite, et äh, pea on tulekul mõjuhinnang, et seda mõjuhinnangut võib oodata märtsis äh, ja nüüd äh, räägite te, et äh, hoopis tahetakse finantstehinguid maksustada, ühesõnaga finantssektori kasumit tegelikult, kuid see ei vasta tegelikult sellele teisele kriteeriumile, mida teie mainisite siin. nimelt ja sellega seoses tekib küsimus, kuidas Euroopast tegutseda tõhusalt, kuidas maailma areenil säilitada oma oluline roll näiteks G8 raames, et oma eesmärke saavutada. ühesõnaga, selgitage pisut seda kahekordse dividendi asjaolu ja seda, kuidas saab finantssektorit maksustada samal ajal parimat reguleeritust tagades. Te rääkisite mõjuhinnangutest meile on jäänud mulje, et te olete ise juba otsuse langetanud selle osas, mida tuleb teha ja milline oleks parem lahendus, ilma et te ootaksite ära mõjuhinnangu tulemusi. järgmiseks tahaksin esitada küsimuse ka mõjuhinnanguga seoses, ka süsinikumaksuga seoses, me oleme nõus teie kriteeriumitega, oleme nõus, et energia maksustamise direktiiv tuleb üle vaadata nendest uutest kriteeriumitest lähtuvalt. ja nüüd lühidalt äh, paar sõna ka eurovõlakirjade kohta. arengupoliitilise äh, instrumendina, mis on seotud äh, suurte taristuprojektidega on see olnud väga ajakohane teema, millest on väga paljudes Euroopa riikides räägitud. räägitakse, et see, et me peaksime riigivõla koondama. Te ütlesite, et praegu pole õige hetk sellest rääkida, kuid mina arvan, et just nimelt praegu peaksime me sellistest asjadest rääkima väga paljud äh, inimesed on sellel teemal juba sõna võtnud, neid sõnavõtte on avaldatud, äh, Juncker de Monti avaldasid äh, Financial Timesis alles hiljuti selleteemalise artikli ja me võib-olla kõik ei ole nõus nende seisukohtadega, kuid teie ütlete, et praegu pole isegi mitte õige aeg nende teemade üle arutleda. mina leian, et seistes silmitsi niivõrd laiaulatusliku kriisiga Euroopas, nagu me praegu seda teeme, ja sellise kriisiga, millele pole veel leitud lahendust, on veider öelda, et äh, pole mõtet äh, hakata selliste lahenduste võimalikkuse üle arutlema, jätame parem sellised lahendused täiesti kõrvale. ja enne detsembri tippkohtumist lepiti kokku, et komisjon esitab üksikasjalikuma uurimuse eurovõlakirjade kohta ja teeb ülevaate sellest, kuidas oleks võimalik eurovõlakirjade abil üks osa riigivõlast kontrolli alla saada see oleks äh, üks äh, võimalus, kuidas veenda turgusid selles, äh, et me suudame kriisi seljatada. Ähm. suur tänu! kuna Anni on raportöör, siis ma arvan, et on üsnagi õigustatud, et ta räägib kauem kui teised meie komisjoni liikmed ja nüüd annan kohe sõna ka volinikule vastu, vastamiseks siia. nii on Sven Kiigald ja Silvi Kuulalt esitanud, avaldanud soovi ja ma eeldasin, et äh, neid sõnasoovijaid on veelgi, mis oligi tõsi, aga nüüd annan sõna volinikule, palun. suur tänu nende küsimuste eest ja ma sooviksin ka teile head uut aastat ja viljakat uut aastat. see saab olema aasta täis sündmusi, ka töörohke aasta Eh, iseäranis teie komisjoni töövaldkonnas. aga nüüd teie küsimuste juurde ja teie kommentaaride juurde. mis puudutab finantstehingumaksu, vabandust, finantstegevusmaksu, siis äh, selles äh, dokumendis meie avaldasime, analüüsime me finantstehingumaksu ja finantstegevuse maksu ja analüüsisime erinevaid võimalusi seoses äh, mõlema maksustamise liigiga, äh, nii äh, finantstehingumaksu puhul oli küsimus sellest, kas seda tuleb rakendada laiaulatuslikumalt, vaid kitsamas pii-, kitsamates piirides ja finantstegevusmaksu puhul analüüsiti ka kolme võimalust. sõltuvalt sellest, kuidas finantstegevusmaksu rakendatakse, võib, tekib ka võimalus see teise, meie töö teise eesmärgi saavutamise tagamiseks, kui me tahame Äh, ennekõike suunata oma makse äh, riskantsele tegevusele finantsasutustes ja teha seda nii, et äh, ennekõike kogume me maksutulu riskantsest tegevusest, siis sellisel juhul oleme me ju ka taganud selle eesmärgi saavutamise, mida teie mainisite. kuid me oleme pühendunud me ei taha praegu mingisuguseid konkreetseid äh, lubadusi anda, konkreetseid selgitusi anda, sellepärast et nagu alguses ütlesin, komisjon viib praegu läbi mõjuhinnangut äh, ja me uurime äh, veel asjaolusid seoses erinevate võimalustega. ja täpne kuju pole veel päris selge ja muuhulgas uurisin läbi ka teie raporti projekti ja mis puudutab seisukohavõtte, siis teie raport võtab ka ju seisukohti hoopis enne mõjuhinnanguid. komisjon oma teatises rakendas, kasutas analüüse, mis meil juba olid tol ajahetkel olemas, ehk siis kui kahe tuhande kümnenda aasta oktoobris ja lähtuvalt nendest analüüsidest, lähtuvalt nendest andmetest, mis olid meie käsutuses tol hetkel, andsime ülevaate oma poliitilistest suundumustest, kuid me ei püüa siin ennetada objektiivse mõjuhinnangu tulemusi, nagu mainisin ka oma algses sõnavõtus, kavatseme analüüsida äh, erinevate lahendusvõimaluste mõju, sealhulgas ka finantstehingumaks äh, Euroopa tasandil. see on ka tegelikult ju ühe põhjaliku äh, mõjuhinnangu eeltingimuseks, nii et minu ettepanek teile oleks, äh, ootame nüüd tulemused ära, las aeg küpseb ja kui on õige hetk käes, siis äh, teeme oma järeldused mõjuhinnangu tulemustest, äh, sellesama mõjuhinnangu tulemustest, mis praegu on täies hoos. mis puudutab eurovõlakirju, siis äh, ma arvan, et siin me peaksime eristama projektivõlakirju sellega seoses on komisjonil oma väga selged äh, kohustused, esitame omapoolsed ettepanekud selle kohta, kuidas projekti võlakirju tuleks arendada. ja mis puudutab äh, eurovõlakirju, siis tegelikult see ei kuulu minu portfelli. see on äh, volinik Olli Rehni töövaldkond, kuid praegusel hetkel komisjon ei näe ette Äh, eurovõlakirjade võimalikkuse uuringuid, kuid äh, komisjon tegeleb kriisi leevendusmeetmete üldise lähenemisega ja esitab omapoolsed ettepanekud õige pea. suur tänu! nüüd on meil neli minutit jäänud ja üheksa sõnasoovijat, kuid hiljem ehk meil on võimalik pisut aega tagasi võita. paluksin sellegipoolest küsimusi esitada kiirelt äh, ühe minuti jooksul Sven, Svilvi, Udo, Olli, Pervanche, äh, Toomas Mann, Leonardo ja Laos. Lars, härra Pukros. Sven, Silvi, Udo ja Olle kõigepealt ja siis anname sõna volinikule jälle ja palun äh, võtame siis ka, äh, mõõdame ka kõneaega, sellepärast et äh, esitage, küsimused tuleb esitada ühe minuti jooksul. nii. nüüd on meil selja taga jõulupuhkus ja pärast seda ma lootsin, et äh, meie finantstehingu maks saab uue hoo sisse, praegusel hetkel puuduvad meil arenguvahendid riikides nagu Tuneesia, Alžeeria, toiduainete hinnad tõusevad kiiresti ja tõesti on meil vaja äh, kiiresti leida lahendusi nendele probleemidele, et oma lubadustest kinni pidada. see, mida olen kuulnud finantstehingu maksu kohta siiani, äh, ei ole sisendanud minusse uut optimismi, paistab, et komisjon ei ole selle üle jõulupuhkuse ajal mõel-, mõtelnud. me tervitame aga seda, et mõjuhinnang jätkub, leiame, et on äärmiselt oluline, et mõjuhinnangu käigus ei hinnata ainult seda, kuidas maksustada, vaid ka seda, kui äh, kuidas äh, finantssektor kannab üle oma kulud äh, ülejäänud tööstusele, kakskümmend viis miljardit äh, kogu Euroopa Liidu jaoks on liiga vähe, võrreldes nende kuludega, mida tekitab finantssektor meie majandusele. tervitame selle arvesse võtmist, tervitame ka teie tööd süsinikdioksiidi ja maksus ja selle maksustamise osas, samuti projekti võlakirjade ka tehtavat tööd. eurovõlakirjad on meie jaoks ka äärmiselt olulise tähtsusega küsimus, me peame selle üle arutlema nii äh, Olli Rehniga kui ka äh, peatselt toimuva kuulamisega seoses. Silvi, palun. suur tänu, härra volinik. minu küsimus saab olema kiire. suur tänu, et tulite täna meie ette ja suur tänu äh, teie julgete sammude eest mõningates eelarvega seotud valdkondades, kuid meie tahaksime, et need sammud oleksid veel julgemad. mul on mitmeid muresid hingel. komisjonil on äh, ainu algatusõiguse ja kui te oma tegevustes lihtsalt lähtute nõukogu tegevusest, siis me ei jõua kuhugi. me satume nõiaringi seoses eurovõlakirjadega ja äh, võla rahastamisega, me peame neid asju lahus hoidma, mina olen heade haldustavade teema valdkonna raportöör leian, et need on teemad, mida tuleb arutada, mille üle tuleb arutleda Euroopa Parlamendis, äh, mitte ainult äh, väljaspool Euroopa Parlamenti, väga veider oleks äh, kui Eurogrupi esindaja arutleb asjade üle põhjalikult proua Merkeliga, kuid jätab Euroopa Parlamendi kõrvale, nii et ma loodan, et komisjon annab endast parima selleks, et asjad äh, oleksid äh, parema kontrolli all ja me peame äh, olema ikka esirinnas. suur tänu! on üks asjaolu, millest ma ei saa aru. finantstehingumaks ja finantstegevusmaks. ma ei tea, kust teie oma hinnangud võtate. minu arvates ei ole sellel mingisuguseid põhjendusi. finantstegevusmaksu puhul ütlete teie, et on üks oluline asjaolu see, et maksustatakse palkasid, tasustamist ja seda finantsasutustes, mis on suurepärane, aga finantstegevuse maksu puhul maksustaksime me äh, neid inimesi ennekõike, kes äh, teostavad selliseid tehinguid äh, sageli, aga mina ei saa praegu täpselt aru, kus on nende erinevate maksude vahelised piirid ja kuidas äh, me saame maksustada rohkem inimesi, kellel on kliendid, kellel on tõesti reaalsed kliendid, kes pakuvad tarbijakrediiti ja kui me siis äh, põhimõtteliselt äh, maksustame ebastabiilsust äh, tekitavaid tegijaid ilma, et me olukorda ebastabiilseks muudaksime <clears throat> ise, see on minu jaoks mõistetamatu, võib-olla täpsustaksite täpsemalt, Aal? suur tänu! suur tänu, proua esinaine, suur tänu, härra volinik! ma arvan, et me peame siinkohal mõtlema, mis on meie uute maksude eesmärgid, kas tegemist peab olema jätkusuutliku maksubaasiga. süsinikumaksu puhul näiteks me tahaksime loomulikult, et see maksu, maksust saadav tulu väheneks, muidu oleks see ju veider ja samas me soovime, et äh, turg ei saaks liigselt äh, takistatud ega koormatud nendest maksudest. loomulikult tuleb läbi viia erinevaid lakmusteste, kuid äh, olles volinik, olles Euroopa maksustamisküsimuste ekspert, ehk ütleksite, milliseid meetmeid eelistaksite teie ise, kui te saaksite koostada edetabeli üks, kaks, kolm ja nii edasi? see võib-olla aitaks meie komisjonil oma arutelusid läbi viia. mida eelistaksite teie? kas eelistaksite tegevusmaksu, finantstehingumaksu, süsinikumaksu või soovite kõiki neid maksuliike? mina isiklikult leian, et maksude suurendamine ja uute maksude sissetoomine Euroopa probleeme ei lahenda, kuid äh, see on minu seisukoht. Okay, so probably I will start with uh,, with last uh,. Uh... Äh, suur tänu. alustaksin viimase küsimusega kõigepealt äh, finantssektori maksustamine, süsinikumaks. Need on erinevad äh, maksud ja nende objektid on erinevad, nende eesmärgid on erinevad. mis puudutab äh, süsinikumaksu, siis meie ettepanek oleks olemasolevad aktsiisisüsteemi ümber kujundada seoses energiaressurssidega. nii, et äh, me liiguksime energia tõhusama kasutamise suunas ning tagaksime ka siseturu tõhusa toimimise. tegemist on siis maksu ümberkujundamisega selleks, et stimuleerida energiatõhusat käitumist ja ma arvan, et äh, me tahame kõik äh, oma energiapoliitika eesmärke saavutada ja kui on võimalik turuinstrumente kasutada energiatõhususe parandamiseks, äh, siis minu meelest tuleks seda ka teha, see on õige tee. ja selle kallal ma töötan, õige pea viis, jõuab see töö oma lõppjärku ja me esitame teile ka konkreetse ettepaneku. mis puudutab finantssektori maksustamist siis minu jaoks on äh, see küsimus üsna selge. ja seda siis äh, maksu, maksustamise seisukohast. me kõik teame, et äh, finantssektori puhul käibemaksu suures osas ei rakendata. ja ma arvan, et see maksustamise puudujääk tuleks korvata selle uue maksu abil, lähtuvalt äh, sellest informatsioonist, äh, mis on olnud meie käsutuses siiani ja mida me oleme analüüsinud Euroopa tasandil, äh, oleks Euroopa tasandil parimaks lahenduseks finantstegevusmaks. me ütlesime ka oma teatises, kuid loomulikult enne, kui langetame lõplikud otsused, enne kui teeme konkreetseid õigusloomelisi ettepanekuid selles valdkonnas, peame analüüsima põhjalikult kõiki võimalusi, sealhulgas ka finantstehingumaksu võimalust Euroopa tasandil. lähtuvalt meile siiani kättesaadavast informatsioonist ja mitte ainult sellest informatsioonist, mille oleme läbi viinud, mille, mis on meie enda uuringute tulemus, vaid ka lähtuvalt teistest uuringutest, nagu näiteks Austria uuring, millest äh, täna räägiti, on äh, finantstehingu maksu puhul äh, võimalus, et finantstehingud suunatakse kuskile mujale ja siin puhul tuleb läbi viia mitmesuguseid uuringuid, et püüda ette näha, tuleviku käitumisi, käitumismudeleid ja selliseid uuringuid viiakse praegu läbi, nii et ootame siis nende analüüside tulemused ära ja alles siis asugem konkreetsete ettepanekute esitamise juurde. mis puudutab esirinnas olemist, siis ma arvan, et maksuküsimustes ma arvan, et maksuküsimustes võib küll öelda, et kõik praegu avaldatavad komisjoni dokumendid sisaldavad maksuga, maksustamisega seotud meetmeid, me tegelikult liigume edasi, meie progress on kiire ja selge on see, et maksustamise äh, ka seotud otsuseid ei saa langetada üleöö, neid ei saa langetada nädala või paari jooksul, tegemist on äärmiselt keeruliste küsimustega, mis puudutavad miljoneid inimesi ja seetõttu tuleb äh, enne otsuste langetamist viia läbi äh, hoolikad analüüsid, äh, kuid oma mandaadi alguses tutvustasin teile erinevaid teemavaldkondi, mille kallal me tööle asume ja kõik need teemavaldkonnad on meile praegu Äh, täies äh, tööhoos, nii et äh, õige pea on näha ka tulemusi. ja härra Pulmani küsimus puudutas seda, kuidas ehk äkki täpsustaksite? ma selgitan veel oma küsimust, ma tundsin muret selle pärast, et finantstegevuse maks Äh, minu kü-, mulle valmistavad mured finantstegevuse, finantstehingumaks äh, ja see, kuidas maksustatakse palkasid äh, ja tasusid, kuidas oleks see kasulik, sellepärast et see ju tegelikult kahjustab pigem nõustajaid, kelle tulud jäävad vähemaks ja äh, samas äh, tehingumaks äh, oleks suunatud ennekõike sagedastele äh, tehingute tegijatele, kes tegelikult mingeid konkreetseid varasid ei tooda. So considering uh, uh, these two types of, of tax mis puudutab neid kahte maksustamise liiki, siis nagu ma ütlesin, finantstegevusmaks ja äh, see oleks äh, otsekui käibemaks finantsinstitu-, äh, institutsioonide jaoks ähm, ja põhiküsimus on loomulikult see, et see finantstegevusmaks tuleks kujundada nii, et seda maksu ei peaks tasuma lõppkokkuvõttes tarbijad, see ei ole mõeldud tarbijate tarbijatele ja see on väljakutse, mille kallal me juba praegu töötame ja püüame leida võimalikke lahendusi. mis puudutab finantstehingumakse, siis äh, on erinevaid akadeemilisi uurimusi ja mitmeid kirjatükke äh, sel teemal ja üldiselt äh, ei jõuta teemale, et äh, selli-, e-, ei jõuta järeldusele, et äh, turgude kõikumised väheneksid, otse vastupidi, leitakse, et selline tehingumaks seab turud veelgi ebakindlamasse olukorda, mistõttu me peaksime ära ootama tõelised mõjuhinnangud. peame analüüsima ka seda, kes seda maksu maksavad praegusel hetkel äh, oleks tehingumaksu puhul äh, palju kergem seda, seda maksu kulu suunata tarbijale kui äh, tegevusmaksu puhul. finantssektori esindajad väga kerge vaevaga saaksid selle maksa liht-, maksu lihtsalt lisada tarbijate arvele, nii et me peame vaatama, millised on võimalikud alternatiivid ja kuidas me saame selle maksu kujundada sellisel kujul, et äh, selle eest ei peaks lõpuks tasuma meie tarbijad. nüüd on kahjuks aeg täiesti otsas, kuid ikkagi on mul veel mitmeid sõnasoove. loen nimed ette ehk siis äh, viis äh, sõnasoovi, võib-olla kõik ei soovigi sõna võtta, vaid lihtsalt mingeid avaldusi teha, kuid, äh, kuid kõigepealt annan siis sõna proua Perešile. aitäh, mul ei ole mitte seisukohti esitada, vaid ikkagi küsimused. härra volinik, teie volinikuportfell ütleb meile, et te vastutate maksustamise ja maksudealaste küsimuste eest mõnikord jääb mulje, et teie pädevusalasse kuulub hoopis mõjuhinnangute koostamine. mida te ütlesite siis, kui räägiti stabiilsuspakti reformimisest, te lasite teha mõjuhinnangu? näib, et teil on ähm, töö hindamiseks koguni kaks mõõdupuud kui me vaatame, mis toimus stabiilsuspakti ja stabiilsuspakti reformiga, siis me saame ju aru, et äh, see äh, puudutab ennekõike kodanikku ja äh, kodanikku huvitaks ka mõjuhinnang. ning me tahaksime täpsemalt teada, millal te neid koostate ja millal mitte ja kas te olete koostanud mõjuhinnangu finantstehingute maksustamise kohta. kui te arvate, et see ei ole realistlik ega teostatav, siis ei ole tegelikult ju mõjuhinnangut vaja, siis te olete küsimusele juba vastanud. mis puudutab eh, finantsinnovatsioone, siis kas te, siis mis te arvate eh, fiskaalsest ühtlustamisest erinevate eh, ettevõtlusmaksude puhul? aitäh, minu küsimus on palju lihtsam. tegelikult on mul kaks küsimust, ütleb proua Hübner, aga mõlemad on lühikesed. kõigepealt, mis puudutab õiglusaspekti finantssektoris, kuidas te suhtute sellesse, et teatud finantstehingutes osaleb lisaks finantsinstitutsioonidele ka finantssektori väliseid ettevõtteid. ja on ka tehinguid, kus finantssektor üldse ei osale. kas on võimalik välistada teatud tehingud finantstehingute maksustamise kategooriast. see on esimene asi ja teiseks me oleme väga palju kuulnud eurovõlakirjadest, erinevad institutsioonid on seda küsimust meile tutvustanud, me oleme kuulanud ka erinevaid esinejaid, erinevaid üksikisikuid ja mõned neist ütlevad, et ähm, alusleping kohustab meid võtma sellekohast vastutust, teised ütlevad, et alusleping muudab selle võimatuks. mida teie arvate, kas eurovõlakirjade küsimust on üldse kehtiva õiguskorra alusel Euroopa Liidul võimalik arutada, aitäh! suur aitäh, ütleb härra Mann. suur aitäh teile, härra volinik mulle tundub, et te tegelikult ei vastanud sellele Kreeka küsimusele, mis alguses esitati. Te ütlesite, et praegu ei ole õige aeg debatiks, aga minu arvates küll on. eurovõlakirjade juures te väidate, et see kuulub Olli Rehni pädevusalasse, aga ometi te võtate selle küsimuse arutada. Te arutate mitmeid küsimusi korraga ja kui teile esitatakse nende küsimuste, nende asjade kohta küsimusi, Äh, siis ei saa koheselt väita, et need inimesed on Euroopa Liidu vastu lihtsalt sellepärast, et neile ei meeldi Euroopa võlakirjaprojekt. enne kui me saame komisjonilt uue teatise või rohelise raamatu, mis viiks meid valge raamatu vastuvõtmiseni, kas oleks ehk teil välja anda võimalik ka mõni muu dokument, mis täpsemalt piiritleb äh, nende maksude alase debati sest me ei ole veel lahendanud äh, finantsmaksu paradiisi küsimust. Luksemburg ei ole osutunud selliseks paradiisiks, kuid Liechtensteini äh, puhul ei ole tegelikult veel selgelt määratletud, milline olukord on ja on ka teisi äh, riike, kus see nii on. härra Domenici. aitäh, mul on üks väga lühike märkus. ja see on kaudselt seotud maksude küsimusega täpsemalt tahaksin ma küsida, mida te plaanite selle ühtse ettevõtlusmaksu suhtes, millel oleks ühtne, ühesugune maksubaas, mida komisjon kavatseb teha ja milliste tähtaegadega, aitäh? suur aitäh! kuna aega on niivõrd vähe, pean mina esitama lihtsalt kaks äh, märkust ja esitama ühe küsimuse. lugupeetud volinik ütles meile, et ta otsib sellist maksustamisvõimalust, mida ei saaks kokkuvõttes tarbija kaela lükata. ma kahtlen, kas see on üldse võimalik, sest kirjandus on meile näidanud, et maksud maksab kokkuvõttes alati kinni tarbija. muidugi tekivad probleemid just üksikasjade arutamisel ja praegu on nendeks ähm, vaidlusalusteks või äh, kahtlasteks üksikasjadeks äh, moonutamine. mida rohkem on meil ettepanekuid, seda suurem on äh, ka moonutusrisk, seda me tõenäoliselt ei soovi ma tahaksin küsida, kas finantstehingute maksustamine on seotud ainult finantsinstitutsioonidega või võib niimoodi maksustada igasuguse ettevõtte finantstehingut. tegelikult ei ole see lõpuni lahti räägitud ja kui te tahate vältida asjatuid moonutusi, siis tegelikult tuleb mõelda ka finantssektori väliste ettevõtete finantstehingute maksustamisele. kas soovite kommenteerida? aitäh! härra volinik, kui soovite, siis on teil sõna lühikeseks vastuseks. aitäh, ma tõepoolest proovin rääkida lühidalt, sest aega on väga vähe. ma tahaksin kõigepealt öelda, et selle aasta esimesel kvartalil me teeme ettevõtlusmaksu maksubaasi ühtlustamise kohta ettepaneku aga praegu meil seda veel ei ole. mõjuhinnangute kohta, nagu proua Peres ja ka teised küsisid, mõjuhinnangute kohta tahaksin öelda, et tõepoolest Teie, proua Peres, olete ju ise seda komisjoni juhtinud ähm, majandusküsimuste komisjoni ja seetõttu te ka teate, et äh, maksuküsimused on keerulised ja mõjuhinnang on äh, täiesti vajalik. me peame ometi hindama, mismoodi mõjutab majanduselu mm, uus maksubaas, mis hakkab turgudel juhtuma, mis juhtub erinevate kodanike ja tarbijatega, kuidas see neile mõjub. ja kui me ei ole mõjuhinnangut teinud, siis ei saa me teha ka otsust, sest me toimiksime justkui pimesi sellepärast me mõjuhinnanguid ka teeme. ja mina omalt poolt annan parima, et need mõjuhinnangud oleksid tõepoolest objektiivsed. komisjoni esialgne poliitiline orientatsioon ei tähenda kaugeltki mitte seda, et me kokkuvõttes võtame vastu täpselt samasuguse poliitilise otsuse, vastupidi, mõjuhinnang näitab meile, milline on õige edasiliikumise viis, mida me peaksime tegema õigluse kohta ja selle kohta, kui õiglane üldse on finantssektori maksustamine, ütleksin, et äh, kui me hakkame juba konkreetset ettepanekut koostama, siis me kindlasti arvestame selle aspektiga. aga tänase seisuga on küll raske ette näha, kellele või millisele kategooriale antakse erand või kes võiks seda üldse vajada aga kui me näeme, et tekivad mingisugused probleemid, siis nende probleemide ärahoidmiseks me kindlasti pakume leevendavaid meetmeid. maksuparadiiside kohta. ja ka hea haldustava kohta maksuküsimustes üldiselt ütleksin, et tegelikult oleme saavutanud suurt edu, detsembris jõudis ülemkogu ju poliitilisele kokkuleppele vastastikuse abistamise asjus ja koostöö asjus just maksuküsimustes seega on meil hea haldustava paketi üks komponent juba olemas ja nüüd, kus Ungari on eesistumise üle võtnud, hakatakse arutama selle paketi sisulisi üksikasju ja erinevaid direktiive, kokkuleppeid kolmandate riikidega. ning ma usun, et Ungari suudab oma eesistumise ajal üles näidata samasugust ambitsioonikust, nagu näitas Belgia ning et kokkuvõttes saavutame me järgmisel poolaastal maksuparadiisidega võitlemisel ka suurt edu. ja nüüd eurovõlakirjadest muidugi ei saa keegi keelata nende küsimuste arutamist. Teie soovite neid arutada ja te jätkate eurovõlakirja arutamist ju kohe varsti ekspertidega ning komisjon võtab arvesse teie huvi ja selle, mida te praegu olete öelnud ja ka selle, mida parlament ähm, edaspidi otsustab. härra Pokroš, teie mainisite ka moonutusi ja loomulikult tuleb alati saavutada sobiv tasakaal ühest küljest maksulihtsuse ja teisest küljest äh, antavate erandite vahel. ning on selge, et me peame äh, sellele tasakaalule ka mõtlema ja püüdma seda saavutada, kui me arutame finantssektori uusi makse. aitäh! suur aitäh teile, härra volinik! me liigume äh, kohe edasi ähm, ekspertide esitluste juurde esitluste juurde ma pean paluma ekspertide käest vabandust, sest me oleme kakskümmend minutit äh, ajakavast maas, selle aja leiame äh, siis kuidagi hiljem, aga praegu kuulame härra Stefan Schulmeisterit, äh, kes räägib meile maksustamisvahenditest, Jacques Le Cachot räägib süsinikumaksust ning Vincenzo Visco mitte, mitte maksuvälistest instrumentidest kuid esimesena saab sõna härra Schulmeister, sest ta on nimekirjas esimene, kuid veel kord äh, sõna härra Šemetale. ma tahtsin äh, paluda teie käest äh, vabandust, lugupeetud eksperdid, et mul ei ole võimalik jääda teid kuulama, sest mul on ka teisi kohustusi, kuid kinnitan teile, et maksustusalase peadirektoraadi töötajad jäävad siia ning nad kuulavad ka ekspertide ettekandeid ja osalevad kindlasti ka diskussioonis, nii et ma tänan kõiki kohalviibijaid mind kuulamast, tänan teid ka küsimuste vooru eest ja soovin teile veel kord omalt poolt head uut aastat. suur aitäh, härra volinik jätab siia oma kõrvad, kes tema eest kuulavad, nüüd aga härra Schulmeister. suur aitäh, daamid ja härrad, tere päevast, kõigepealt soovin teid tänada selle eest, et mind siia kutsusite ning oma ettekande olen jaganud äh, erinevatesse ettepanekutesse ning neid ettepanekuid äh, ter-, äh, tutvustan ma teile koos slaididega. kõigepealt siis ähm, tahaksin öelda seda, et kaasaegsel turul toimub väga suur, seal toimub väga suuremahuline kauplemine, sest on väga palju lühiajalist spekuleerimist ning äh, Ehm, kui te soovite hinnata nende tehingute mahtu, siis võite te hinnata üleilmset, eh, üleilmset ehm, SKT-d ja võrrelda seda siis nende tehingute mahuga ja te näete, et aastal kaks tuhat kümme ületas finantstehingute maht eh, ülemaailmse SKT kaheksakümne seitsme kordselt. tegelikult eh, nende lühiajaliste spekulatiivtehingute maht korraks langes, kuid seejärel ta tõusis järsult ja võib ähm, välja tuua ka selle, et kahe tuhande kümnendal aastal oli äh, välktehingute ja lühiajaliste spekulatsioonide osakaal kolmkümmend protsenti kõrgem kui kahe tuhande üheksandal aastal. teiseks tahaksin teha et, äh, sellise ettepaneku. kuigi kauplemine äh, järjest kasvab, kuna kauplemine järjest kasvab, destabiliseeritakse sellega valuutavahetuskursse, tooraine hindu, intressimääre, määru ja aktsiahindu. ja Ehm, see on nii sellepärast, et kauplemine eh, keskendub just eh, lühiajalistele projektidele. kui te vaatate praegu euro vahetuskurssi, siis te näete, et aastate kaks tuhat neli ja kaks tuhat kaheksa vahel on vahetuskurss peaaegu kahekordistunud ja kui te vaatate graafikut eh, tähelepanelikumalt, siis te siis te näete, et ähm, see hindade ületamine tuleneb ennekõike just lühiajalistest tehingutest, mille jooksul on süstemaatiliselt ära kasutatud äh, arvutiseeritud äh, börsi olemasolu. ja ma tahaksin sellega öelda seda, et äh, lühiajaline kaubandus ähm, näiteks see, mida vaadatakse viie minuti kaupa näitab meile, et isegi väga lühiajaliselt äh, tekivad teatud trendid, mida kasutavad äh, ära äh, need, kes spekuleerivad välktehingute, välktehinguid tehes ning just nimelt välktehingute olemasolu on toonud kaasa ka kauplemise mahu sellise suurenemise. hea näide on näiteks nafta hinnatõus, mis on siis kerkinud kuuekümnelt dollarilt saja viiekümne dollarini ja seda vaid kaheksateistkümne viimase kuu jooksul. Te näete jällegi, et selline hinna hüppeline tõus on põhjustatud lühiajaliste tehingute väga suurest mahust ja sellest, et ähm, spekulandid on nende suuremahuliste tehingute äh, jooksul eh, nafta ja teiste toorainete hindadega kaubelnud. lisaks sellele tuleb eh, arvestada ka ähm, pullide ja karude turgu ja kõik, kes börsil kauplevad, ju teavad, et ähm, et äh, selliste trendide kujunemine iseloomustab äh, kõiki kaasaegseid börse teisi turge. nüüd jõuan ma kolmanda ettepanekuni, ehk siis kõige tähtsamate hindade ületamine äh, tuleb kasuks finantsinvestorite ja spekulaatorite tegevusele, kuid on kahjulik reaalmajanduses tegutsevatele ettevõtetele. seda näeme me ju ka äh, sellest, et äh, majanduskasv kannatab spekuleerimise all. neljandaks äh, tahaksin ma öelda, et varahindadega spekuleerimise kahjulikkust näitab meile ka finantskriis, mis toimus aastatel kaks tuhat seitse, kaks, kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa ja ähm, mis sai ju alguse sellest, et Ähm, toimus buum, seda nii aktsiaturul, toorainete hindade asjus kui ka kinnisvaraturul ja kõige, kõige äh, tipuks, äh, kõige lõpuks äh, siis tõi see buum muidugi kaasa turu kokkuvarisemise. teine näide on uuem ja see puudutab kahe tuhande kümnendat aastat ning seda, kuidas kuidas krediidiriski vahetustehingute turul hakati spekuleerima, seda tehti näiteks Kreekas kui me vaatame äh, Kreeka võlakirjade intressimäära aasta tagasi, siis oli selleks kuus koma viis protsenti ja muutus vaid äh, neli aastat, neli kuud äh, ja intressimäärad hüppasid rohkem kui kaheteistkümne protsendini, seda just nimelt krediidivahetustehingute tõttu, krediidivahetusriski tehingute tõttu ning see tõi kaasa selle, et Euroopa Liit pidi maikuus hakkama Kreekat päästma ja me teame, et sama juhtus ka Iirimaal Iiri võlakirjadega ja see juhtub ka Portugalis ja Hispaanias. ja miks see nii on? sellepärast, et eh, sellepärast, et eh, spekulaatorid on ära kasutanud krediidivahetusriski tehinguid ja need tehingud on nii tulusad ja nii atraktiivsed, et oleks kuritegu jätta neid ära kasutamata ja seni, äh, kuni mängureeglid lubavad neid tehinguid läbi viia ja nende pealt kõvasti teenida, seni finantsinstitutsioonid neid ka teevad. seletaksin pikemalt, kuid kahjuks ei ole aega viies ettepanek äh, puudutab seda, et meil ikkagi oleks vaja finantstehingute maksustamist, see oleks väga väike, null koma null viis protsenti ehk äh, viis baaspunkti ja see ei puudutaks sugugi mitte kõiki finantstehinguid. maksustamata jääksid need tehingud, mille eesmärgiks on vara omandamine ja selle hoidmine enese käes see äh, puudutab ka riskifonde, sest äh, riskifondi haldur ju ka äh, hoiab raha. ja kui te siis näiteks ostaksite kümne tuhande euro eest mingisuguseid aktsiaid, siis peaksite te küll maksma finantstehingu maksu, kuid selle suurus oleks ainult kaks ja pool eurot. ja kuues ettepanek eh, on see, et finantstehingumaks on kasulik, sest ta suurendaks eh, kulusid just nende jaoks, kes kauplevad eh, spekulatiivsel eesmärgil, sest sellised isikud ja ettevõtted teevad rohkem tehinguid ja need on alati lühiajalised. seitsmes ettepanek ütleb seda, et finantstehingumaks tooks kaasa just nende isikute maksustamise, kelle tegevus äh, tõi kaasa finantskriisi, mis kahe tuhande kaheksandal ja kahe tuhande üheksandal aastal tekkis, ja samuti neid isikuid, kelle tegevus ähm, põhjustas euroala kriisi aastal kaks tuhat kümme. ja teisest küljest oleks finantstehingumaks kasulik reaalmajandusele, mida mõnikord kutsutakse ka igavaks panganduseks, sest ähm, reaalmajandus, et-, reaalmajandusse kuuluvad ettevõtted ei peaks finantstehingumaksu maksma erinevalt siis üldistest äh, pangamaksudest äh, või finantstegevuse maksustamist, mida rakendatakse kõigile. kaheksas äh, punkt ütleb seda, et finantstehingumaks tooks Euroopa Liidule kaasa väga suurt rahalist kasu. kahe tuhande seitsmenda aasta andmed näitavad, et see kasu oleks koguni üks koma kuus protsenti Euroopa Liidu SKT-st ja tegelikult oleks see veelgi suurem, sest tehingute maht on sellest saadik kolmkümmend protsenti kasvanud üheksas ettepanek ütleb seda, et finantstehingu maksu sisseseadmine ei ole eriti suur äh, tehniline probleem, sest saab kasutada elektroonilist kliiringu ja arveldussüsteemi ning äh, ka keskse osalise platvorme ning äh, kümnes ettepanek ütleb, et üldine finantstehingute maks oleks esimene üle-euroopaline maks ja tegelikult ka esimene globaalne maks. suur aitäh! suur aitäh! nüüd saab sõna härra Jacques Le Cachot süsinikumaksu alal suur aitäh teile, proua esinaine. ka mina proovin rääkida väga lühidalt. minu institutsioon on süsinikumaksu ja teiste maksuküsimustega töötanud juba tükk aega ja meie järeldused on samad, mis tegi härra Barroso eelmisel aastal. süsinikumaksu eesmärk on vähendada süsinikusisaldusega ähm,, on on äh, suunatud sellele, et vähendada ressursse raiskavat äh, majandustegevust, kuid tõenäoliselt me kunagi ei saavuta seda eesmärki, sest suur osa ettevõtteid ja riike ei tule sellega kaasa. kuigi võib öelda, et emissioonide kogumaht on teatud määral vähenenud. Need meetmed, mida praegu kasutatakse, on ebapiisavad. ja siinkohal tahaksingi välja tuua oma ettepanekud, mida on mitu ja mis on ähm, küllaltki lihtsad kõigepealt, kui Euroopa Liidus rakendatakse energia maksustamist, siis tuleb ka vaadata, milline on selle tase. aastast kaks tuhat on selle maksutase tegelikult langenud, see aga on vastuolus eesmärkidega, mille Euroopa Liit ise on endale võtnud. teiseks, süsinikuturg võimaldab meil tegelikult ka määrata süsiniku äh, hinda äh, majandustegevuse jaoks, kuid äh, see turg, mille raames on äh, seda maksu võimalik äh, määratleda või kontrollida, hõlmab vaid nelikümmend protsenti kogu tegevusest, kus kasutatakse süsinikku. ning see osa, mis on meie kontrolli all, on liiga väike ja samuti liiga volatiilne, et me tegelikkuses saaksime ühiskonnale või majandusele üldiselt kuidagi peale suruda madala, madala süsinikusisaldusega majandusmudelit edasi tahaksin öelda seda, et ähm, hinnastiimulitest ei äh, piisa üldise olukorra muutmiseks. kokkuvõttes äh, maksab äh, süsinikumaksu kinni ikkagi tarbija, aga härra volinik rääkis meile sellest, et tuleb arvestada mõjuga tarbijale, tuleb läbi viia mõjuhinnanguid. seda arvestades peame me ütlema, et me peame olemasolevat olukorda parandama ja tegema selleks tööd kahes suunas kõigepealt ära kasutama võimalusi süsinikuturul, töötama kiiremini, paremini ja rohkem, võib-olla tõstma süsiniku hinda ja kahandama neid kvoote, mis praegu turul on. ja lisaks on energia maksustamise direktiiv, millest härra volinik meile samuti rääkis. see direktiiv vaadatakse ähm, üle, vaadatakse uuesti läbi ja see on kindlasti samm õiges suunas me näeme praegu, et äh, süsiniku emissioonide suurenemine tuleb äh, transpordisektori arvelt, äh, ennekõike siis maismaatransport, seda nii reisijate veo kui kaubaveo puhul. ja see tähendab seda, et energia hind ei ole tänase seisuga nii kõrge, et inimesed äh, jätaksid ähm, näiteks autoga sõitmata või muidu mõtleks, kuidas äh, atmosfääri emiteerida vähem CO2. muidugi on meil olemas ja me arutame sõidukite lubatud äh, CO2 emissiooni määra, kuid sellest ei piisa, sest tarbijad ja ka autoettevõtted, autotööstus Äh, tähendab, autotööstus küll suudab äh, vähendada CO2 emissioone äh, kilomeetri kohta, mis tähendab seda, et kütus kokkuvõttes maksab kilomeetri kohta vähem. kuid samas ei ole see kaasa toonud üleüldist järsku CO2 emissioonide langust ja seetõttu tahaksin ma omalt poolt teha ambitsioonikama ettepaneku. kõigepealt oleks mõistlik sisse viia süsinikumaks me peame aru saama, me peame saatma lõpptarbijale selge sõnumi ja see sõnum peab olema järjepidev. praegu on nii, et need tooted, mida süsinikuturul maksustatakse, maksavad äh, teatud, äh, teatud lõivu, kuid need samaväärsed tooted, mis siia sisse tuuakse mujalt, mis imporditakse, need on ju maksuvabad. lisaks veel ka süsinikulekke küsimus, mis on palju suurem probleem, kui arvab härra volinik teiseks äh, tekitab ju imporditud toodete ja Euroopa Liidus toodetud toodete omavaheline äh, olukord äh, praegu konkurentsimoonutust. ühed peavad maksma süsinikumaksu, teised mitte. seega tuleks kehtestada süsinikumaks piiril. see on väga vajalik ettepanek ja seda tuleb kindlasti uurida. impordile tuleb äh, rakendada süsinikumaksu või äh, kui seda ei rakendata, siis tuleb rakendada äh, mingit piiril võetavat maksu. ja kumma stsenaariumi me ka ei valiks, me ikkagi käituksime kooskõlas sellega, mida on öelnud WTO. ja kuidas on pikaajaliste eesmärkidega? komisjon ütles juba alguses, et me peame äh, Äh, leidma maksustamissüsteemis uue tasakaalu ja kui see õnnestub, siis keskendub taksus, äh, maksustamine ennekõike nendele tegevustele, mida me soovime maksustamise abil äh, kärpida või vähendada. ja ei koorma niivõrd neid tegevusi või valdkondi, mida me tahaksime edendada. selles, selles seisneb ka kahekordse dividendi eesmärk ja mõte ning süsinikumaks on väga suur osa, väga tähtis osa sellest projektist. mul on väga kahju, et komisjon ei ole tõsiselt püüdnud ähm, läbi uurida või analüüsida süsinikumaksu üldiseid ettepanekuid, näiteks lisand süsinikumaks, mille kohta härra volinik meile just ütles, et see on liiga keeruline ja ettevõtete jaoks liiga kohmakas ja seda ei saa ellu viia mina leian, et selline sõnastus on kindlasti liialdus ei ole äh, see maks nüüd midagi keerulisem kui paljud teised maksud. tegelikult juba tänase seisuga on ju olemas äh, väga palju ettevõtteid, äh, mis arvestavad oma süsinikukulu ja tõenäoliselt on tulevikus selliseid ettevõtteid veelgi rohkem. tähtis on ka see, et me tarbijate maksustamisel või tarbijatele maksustamise selgitamisel oleksime järjepidevad me peame impordi ja ekspordi asjus eh, küll olema piisavalt neutraalsed, et ehm, säilitada oma konkurentsivõimet, kuid tarbijale tuleb ikkagi saata selge sõnum. ja siinkohal olen ma härra volinikuga täiesti nõus, lõppkasutaja peab saama kasu ka mõjuhinnangutest, järelikult me vajame mõjuhinnanguid. suur aitäh ja lõpetuseks, härra Vincenzo Visco, maksuvälistest meetmetest suur aitäh, proua esinaine! ma tahaksin lihtsalt ette lugeda oma itaaliakeelse äh, lühikese kokkuvõtte selleks, et aega kokku hoida, kuid äh, teie auväärsele komisjonile olen ma muidugi saatnud ka pikema versiooni, mis on ingliskeelne, nii et kui see küsimus huvitab teid pikemalt, äh, saate seda ise lugeda. finantskriis ja majandussurutis aastatel kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa tõid kaasa riigivõla järsu suurenemise paljudes riikides sellepärast, et äh, majandussurutis tõi kaasa automaatse negatiivse mõju äh, riigieelarvetele. selleks äh, pidid riigieelarved, seetõttu pidid riigi, riigid vastu võtma erinevaid toetusmeetmeid ja sageli ka erinevaid pakette suuremate ettevõtete ja näiteks pankade päästmiseks. Euroopa Liidus on nii ühisraha kui majanduselu üldiselt saa-, sattunud löögi alla. arvestatud on, et kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpuks on äh, Euroopa Liidu äh, võlakoormus kuni kakskümmend üheksa protsenti SKT-st, kusjuures varieeruvus on kuni nelikümmend äh, protsenti, riikidevaheline varieeruvus. ja riigivõla ja SKT omavaheline suhe kasvab tulevikus saja protsendini ning Rahvusvaheline Valuutafond on öelnud, et majanduspoliitika eesmärgiks peaks olema kahandada riigivõlga nii, et ta ei moodustaks rohkem kui kuuskümmend protsenti SKT-st ning tähtajaks nähakse ette aasta kaks tuhat kolmkümmend. aga see tähendaks seda, et riigieelarvete keskmine korrekts-, korrelatsioon peaks olema kaheksa kuni üheksa protsenti, mm, protsendipunkti SKT-st, millele lisanduks veel neli kuni viis protsendipunkti. Punkti ja paljudes riikides äh, on äh, sellist lisandust kindlasti vaja, sest nad peavad välja maksma järjest rohkem pensioneid ja kasvavad ka nende tervishoiukulud. kõikides arenenud majandusega riikides, eriti Euroopa Liidu riikides, on näha seda, et tuleb saavutada väga keerukas tasakaal ühelt, ühest küljest siis ähm, ähm majanduskasvu ja teisest küljest riigieelarvest välja makstavate vältimatute kulude vahel kui te soovite kahandada äh, kulusid, siis tuleb äh, kindlasti tõsta makse ja teatud äh, juhtudel võib tekkida ka deflatsioonioht, see tähendaks seda, et riikidel tekivad väga pikaajalised probleemid, näiteks pikaajaline töötus. kui me vaatame näiteks Saksamaad, siis me näeme, et Saksamaa ekspordib umbes viiskümmend protsenti oma SKT-st, viiskümmend protsenti SKT-st teenitakse ekspordist kuid eh, umbes kuuskümmend protsenti ekspordist eh, läheb ju euroalale. ja euroala mõjutab eh, praegu stabilisatsioonipoliitika, mis tähendab seda, et tarbijad julgevad tarbida vähem ja seega ka Saksamaa saab eksportida vähem kõik eh, need eh, probleemid seavad ohtu ka Euroopa finantssüsteemi eh, stabiilsuse. praegu öeldakse avalikkusele, et finantskriisi ületamiseks on vaja vähendada riigivõlga, eelarve defitsiiti, ehk siis teisisõnu nad ütlevad, et eelarve defitsiit on põhjustanud kriisi, kuid tegelikkuses ei vasta see ju tõele. defitsiit ja võlg kasvasid, kuna tekkis kriis, ehk siis on loogiline järjestus hoopis vastupidine ja defitsiit ja võlg võivad veelgi kasvada, kui kriis edasi läheb. kas see paradoks on üldse lahendatav? ma usun, et küll. ma usun, et selleks tuleb arvestada asjaolu, et globaalset kriisi saab lahendada ainult ühiste lahenduste toel, kusjuures nendes lahendustes tuleb ka kokku leppida ja peab valitsema üldine konsensus see tähendab, et me peame kõigepealt mõtlema, kuidas vabastada riigieelarved sellest võlakoormast, mille nad on kriisi jooksul äh, kogunud, eh, kuidas jõuaksid riigid tagasi kahe tuhande seitsmenda aasta olukorda? ma arvan, et eh, selleks peaksid riigid eh, raha maksma fondi, mis on, mis on ette nähtud nende võlgade tagasimaksmiseks, mis on tekkinud pärast või alates kahe tuhande seitsmenda aasta lõpust tekkinud kriisist. nii tunnistaksid kõik kriisi, riigid, et tegemist on, on kollektiivse või ühise võlaga kõik riigid peaksid tagama oma suveräänse riigi äh, võla, ähm, selle võla ja äh, selleks, et äh, sellesse fondi teha makseid, peaksid kõik riigid ette nägema mingisuguse spetsiaalse maksu, näiteks finantstehingute maksu või mingisuguse muu finantssektorit puudutava maksu, milles riigid omavahel kokku lepivad ja riigid äh, teeksid sellesse fondi eraldise ja seda eraldist nimetatakse selle riigi kapitali ähm, varaks ja öö, äh, uuesti ühitatakse, ehitatakse üles ka öö, äh, krediidisüsteem, võttes arvesse Basel kolme reegleid. ning ära kasutataks äh, ka risttoetusi erinevate riikide vahel, seda siis lisaks finantstehingumaksule, mida iga riik koguks eraldi. selline äh, fond äh, tooks kaasa eras- äh,, avaliku sektori vabanemise äh,, hoiaks ära deflatsiooniriski ja teised äh, probleemid ennekõike vastutaks selle maksu kogumise eest, ennekõike maksaks seda maksu ju finantssektor kuid äh, kindlasti peaks kaasa tulema ka kogu mm, avalikkus ning finantstehingute maksustamine tooks äh, omakorda kaasa äh, ka riskantsete tehingute vähenemise. Te teate, et Lõuna-Korea on hiljuti sisse viinud kapitali sisendmaksu, mille abil püütakse just nimelt uuesti kapitaliseerida panku umbes kuus kuud tagasi kuulasin, kuulasin ma ka ettepanekuid ja e, ettekandeid kahe tuhande kümnenda aasta kohta Demontimese Vunga ning samuti volinik on äh, kahe tuhande kümnenda aasta õppetundide alusel teinud ka oma ettepanekuid, kuid mina juhin tähelepanu sellele, et tegelikult on finantskriis mõjutanud riike erinevalt ning ka riikide eelarved defitsiidid on erinevad. minu ettepanek tähendaks seda, et riikide avalikud sektorid äh, suudaksid vabaneda suurest osast oma võlast ning samuti kahandataks selle võla intressimääru, kuid makstakse seda võlga ikkagi tagasi. kokkuvõttes muidugi peaks Euroopa võlakirjasüsteemi kokku äh, kinni maksma tarbija. ma leian, et minu ettepanek aitab, äh, aitab äh, võlasüsteemi ümber kujundada ega pankrotista ühtegi riiki. aga ennekõike peame me tegema poliitilise otsuse. poliitiline otsus tähendab seda, et riigid peavad suutma äh, kokku leppida, sest äh, uusi meetmeid on vaja, aga neid leida on väga, vägagi raske, aitäh! I've got, äh, suur aitäh, sõna on soovinud Anni Podimata ja Udo Pullmann, nemad on mul juba nimekirjas ja Danuta tuleb siia veel juurde. kas keegi veel soovib sõna võtta? ei soovi, niisiis Anni Podimata ja palun tehke lühidalt, sest meil on ajaga juba väga suured probleemid. Äh, suur aitäh, Sharon, äh, ma teen tõesti väga lühidalt, ma tahaksin kõiki kolme tänada teie sõnavõttude eest, härra Schulmeister, need äh, elemendid, mis te välja toosi-, tõite, olid tõesti hämmastavad ja eriti see, kuidas Äh, finantssektor nendel viimastel aastatel on arenenud, millist liiki tehingud äh, tõid kaasa sellise tohutu tehingute mahu suurenemisi. Te kuulsite ka volinik Semeta sõnavõttu ja seega ma tuleksin otse oma küsimuse juurde. kuidas te meie ar-, kuidas me võiksime selle finantstehingute maksu kasutusele võtta Euroopa Liidu tasandil, nii et me ei äh, seaks ohtu Euroopa Liidu konkurentsivõimet ning äh, ei, äh, ei äh, looks ohtu, et ettevõtted lihtsalt liiguvad Euroopa Liidust välja. härra Kashi, teilt tahaksin lühidalt küsida, kas teie seisukohta sellise piiril kehtestatava süsinikumaksu kohta peaks saama ka heakskiidu Maailma Kaubandusorganisatsiooni raames, see oleks minu üks küsimus ja teine, selline maks Äh, selle saaks kasutusele võtta ka ilma harmoniseerumiseta Euroopa Liidus, see tähendab niimoodi, et me ei võta kõigepealt kasutusele seda süsinikumaksu Euroopa Liidus. ning viimane küsimus ähm, härra äh, Viskonile puudutab siis äh, eurovõlakirju. jällegi ma tahaksin äh, tulla nende vastuargumentide juurde, mis on esitatud. kuidas te vastaksite neile, kes ütlevad, et eurovõlakirjad võivad tekitada nõndanimetatud moraalset ohtu ja saata vale signaali, eriti nendele riikidele, kus praegu on väga suured rahalised raskused. kuidas te vastaksite neile, kes ütlevad, et eurovõlakirjad äh, võivad tõsta äh, intressimäärasid nii et, et eurovõlakirjad äh, tõstavad siis intressimäärasid neile, kes on korralikult käitunud ja vähendavad neid neile, kes on patustanud. Äh, ma lasen kõigil küsimused ära esitada ja siis vastame. kõigepealt nüüd siis Uudo. suur aitäh äh, kõik eks-, kõigile ekspertidele nende suurepäraste sõnavõttude eest ja tõesti, need sõnavõtud täiendasid seda, mida raportöör ütles. mul on härra Schulmeisterile küsimus erinevate maksude kohta, mida siin on arutatud. kas ta kaaluks seda, kuhu poole erinevad maksud meid suunavad. asi ei ole ju ainult tuludes ja kuludes asi on ka selles, kuhu äh, majandus suundub. meie jaoks siin komisjonis on see väga oluline, te juba mainisite, et oma sõnavõtus võib-olla oleksite natuke üksikasjalikum. Danute järgmisena. aitäh, ka mina tahaksin esitada küsimuse härra Schulmeisterile. tahaksin natuke peatuda äh, seosel spekulatsioonide ja finantstehingute äh, maksu vahel, sellepärast et kui ma loen teie sõnavõtu kuuendat punkti, siis te juhite tähelepanu välktehingutele, tuletisinstrumentidele ja nii palju, kui mina aru saan, eh, siis eh, eksperdid ütlevad, et ka tuletisinstrument võib tõlgendada eh, kui midagi, mida pangad kasutavad toetamaks traditsioonilist pangandustegevust Äh, niimoodi saab siis toetada pankade riskivõtmist. seega ma ei saanud päris, päris hästi aru, miks te leiate, et tuletisinstrumendid on puht spekulatiivsed vahendid? minu teine küsimus äh, on järgmine. kui te ütlete, et selle finantstehingute maksuga oleks tehingute hind kõrgem ja kohe pärast seda ütlete, et kõrged tehingute hinnad võiksid takistada äh, siis igasuguste mullide tekkimist Eh, pärast kõiki neid kriise me teame, et asi alati nii ei ole. nii et, et eh, millist, millisel alusel eh, te, te teete sellise avalduse, et finantstehingute maks võiks siis nende mullide probleemi lahendada? Philipp, mina ei hakka kordama küsimusi, mida teised on juba esindanud, aga mul on härra Schulmeisterile veel üks küsimus. Äh, finantstehingute maksu osas on esitatud kaks põhilist vastuväit. Äh, on öeldud, et äh, kui Euroopa Liit seda teeb, siis ülejäänud maailma seda ju ei tehta ja nii-öelda me saame seda oksa, millel ise istume, me vähendame oma konkurentsivõimet ning teine vastuväide on selle maksu teostatavases ainult Eurotsooni tasandil nii et, et kui äh, kaalud, ei kaaluta kahekümne seitsme liikmesriigi lahendust, siis Eurotsoonis sellise maksu sisseviimine, äh, kas see oleks teie arvates teostatav? ning äh, kolmandale kõnelejale ma olin pisut üllatunud, ma lugesin teie sõnavõttu ja mind üllatas, et te ei soovita mitte eurovõlakirju, vaid ülemaailmseid võlakirju. jah, see mõte, ma saan sellest aru, aga aga see ilmselt ei ole eriti tõenäoline areng, mis järgmistel kuudel ja aastatel meid ees ootab. oma äh, te sõnavõtus te rääkisite ka nendest nõndanimetatud punastest ja sinistest võlakirjadest Monti ja Junckeri ettepanekutest. Äh, me teame, et äh, ülemaailmsel tasandil võlgade ühendamist ei toimu. mina ei usu, et seda niipea saab teha, kui üldse kunagi ning seetõttu, mida te soovitate siis seoses nende Junckeri ja Monti ettepaneku või siniste ja punaste võlakirjade kohta, need ettepanekud on praegu kaalumisel, mina isiklikult usun, et poliitilisest aspektist on need palju teostatavad, kuigi nende ellurakendamine nõuab suurt usku ja usaldust paljudelt Euroopa riigijuhtidelt. aitäh ja mina olen nüüd jultunud ja esitan ka küsimuse härra Schulmeisterile ma arvan, et teie sõnavõtu esimeses pooles äh, te äh, esitasite vastuväiteid, äh, vastuväiteid sellele, mida paljud majandusteadlased on öelnud, et mida rohkem kauplemist, seda parem, sest see suurendab turvalisust. nüüd paljud inimesed on selle väite küsimärgi alla seadnud, aga mina ausalt öelda ei usu, et ma jõuan samadele järeldusele nagu teie, tugi, vähemalt tuginedes teie ettekandele. kui kauplemine toimub kiiremini, siis ilmselt ka need vahetustsüklid toimuvad kiiremini, see on ju kogu asja mõte. Teie aga loodate, et võib-olla nende amplituud oleks väiksem et võib-olla te võiksite sellele küsimusele vastata kirjalikult. igatahes mind oleks väga huvitanud, äh, kuidas äh, te seda tsüklite muutumist välkkauplemise puhul oleksite kirjeldanud ja seda amplituudi, kui me võitle, võrdleme seda teiste ajahetkedega? ning äh, siis oleks võinud näha, kas tegu on lihtsalt sageduse muutumisega mis äh, oleks äh, loomulik, äh, kuna kauplemine lihtsalt on muutunud sagedasemaks. ja võib-olla oleks kõige lihtsam, kui te vastaksite küsimusele samas järjekorras, nagu nad esitati, nii et härra Schulmaster, teie olete siis esimene, kes vastata saab. aitäh. Ähm, esimene küsimus puudutas see, et millised tehingud siis põhjustasid sellist tohutut mahtude kasvu. Äh, näiteks äh, valuutatehingud äh, kasvasid rahvusvahelise arvelduspanga andmetel viiskümmend kaheksa protsenti kolme aasta jooksul ning selle panga sõnul siis kasutatakse nüüd ka välktehinguid välisvaluuta börsidel vähkkauplemine tähendab seda, et on olemas siis sellised kauplemissüsteemid, mis tuginevad statistilistele algoritmidele, mis püüavad ära kasutada teatud regulaarsust äh, lühemas perioodis äh, väga lühikese perioodi jooksul, mõne millisekundi jooksul. Äh, selles äh, turunišis ei ole väga palju turulolijaid, aga need turuosalised äh, viivad meid börsidele lähemale sest et iga serveriga te, kui te jõuate sellele börsiserverile lähemale, võidate ühe millisekundi ja see millisekund on oluline on selge, et eh, mida kiiremini kauplemine toimumine, toimub, eh, seda vähem saab see arvestada turu põhialustega. Eh, majandusteadlased tihtipeale ei tee just nimelt väliuuringuid, mina aga istun tihtipeale just börsisaalides ja vaatan, mis toimub ja tõesti kulub ainult mõni sekund, kui see info Äh, ilmub äh, ekraanile ja on ainult üks äh, sekund, et reageerida ning sellise perioodi jooksul ähm, ei, ei ei saa asju lihtsalt analüüsida, see oleks lihtsalt mõt-, mõt-, mõttetu. aga just nimelt majandusteadlased seda väidavad, et kõike tuleb uurida teine küsimus, kas selle maksu võiks sisse viia Euroopa Liidu tasandil? kui kõik Euroopa Liidu riik, riigid sellega nõus oleks, oleks see väga lihtne, sellepärast et äh, arveldussüsteem toimib ju elektrooniliselt. Äh, kas siis börsidel või tulevikus ka võib-olla börsiväliselt äh, kõik need tehingud peaksid toimuma niisiis läbi nende kesksete vastaspoole platvormide nii et, et põhimõtteliselt ei peaks siin mingeid probleeme tekkima. tekib aga küsimus, et eh, kui palju eh, tehinguid võib mujale kolida. ja siin tuleks pidada silmas seda, mis toimub siis kahekümne nelja tunni jooksul, see tehingute Äh, mujale liikumine puudutab siis äh, äh, tehingute mujale liikumist samas ajavööndis. ausalt öelda ei ole väga tõenäoline, et börsid Aafrikas suudaksid näiteks konkureerida Euroopa börsidega väga suures ulatuses ning lõpetuseks kõik sõltub ka nende väga lühiajaliste tehingute majanduslikust mõnu, mõjust. kui need on vähem ja vähem seotud selle majanduse põhiteguritega, äh, põhjustades selliseid äh, väga tõsiseid kõrvalekaldeid äh, majanduslikust tasakaalust, nii nagu tasakaaluteooria seda ette näeb, kui turg ei suuda Äh, sellise tasakaalu suunas muutuda, liikuda. empiirilisel tasandil me näeme, kuidas toimuvad äh, väga erakorralised kõikumised ja seetõttu me ei tea kunagi, kas turud on tõusev või langev kurss. me võime äh, asju empiiriliselt jälgida, aga see, mida me jälgimise tulemusena näeme, on väga erinev sellest, mida maailmast, mida kirjeldatakse majandusõpikutes. küsi-, küsimused on selles, et kas äh, sellised tehingud on destabiliseerivad, kuna nad ei kasuta sellest põhilist infot äh, nõudluse ja pakkumise vastu. seega mi-, mis siis halba oleks kui, kui kolmkümmend protsenti finantstehingutest Euroopast ära läheb, kui asi, mis on negatiivne, siit minema läheb, siis ei ole see ju üldse halb. siis me saaksime keskenduda äh, finantssektori nendele ülesannetele või osadele, mis on suunatud nimelt reaalmajanduse teenimisele. härra Pullmann äh, küsit-, küsis stiimulite kohta ning mina siin ei näe mingeid erilisi, väga suuri erinevusi pankade maksu ja tehingute maksu vahel, sellepärast et pankade maks on ju seotud äh, aktsiatega või varadega ning äh, äh, kui teatud bilansiseisud defini-, defineeritakse kui varaks, siis see, see ei saa kuidagi kahju teha tegevusele Eh, selle jaoks ongi oluline erinevus eh, siis eh, tehingute maksu ja teatud bilansis kajastuvate menetluste vahel. mis puudutab tuletisinstrumente, siis loomulikult tuletisinstrumendid iseenesest ei kujuta midagi halba endast. tuletisinstrumente saab kasutada selleks, et riske maandada, näiteks kui te eh, omate lennufirmat, te ootate, et eh, nafta hind tõuseb, te sõlmite futuurid, lepingu ja kui eh, see hind tõesti tõuseb, siis te saate läbi oma futuurilepingu hüvitist. aga tuletis instrumentidega kauplemisel ei saa see riski maandamine mingit kvantitatiivset rolli mängida kõnelejad katkestatakse võib-olla te saaksite meile saata mõned kirjalikud vastused, sest ma tean, et teile esitati väga tehnilised küsimused ja me ei anna teile vastamiseks üldse aega, aga meil tõesti on vaja eh, kiiresti edasi minna, aga te võite saata meile kirjalikud vastused, aitäh! härra Lekašul mina vastaksin äh, lühidalt selle küsimuse kohta, mis puudutas süsiniku maksustamist piiridel. ma äh, sain, mulle esitati kaks küsimust ja ma alustaksin teiseks. loomulikult on vaja, et meil oleks mingi äh, süsinikmaksude harmoniseerimine Euroopa Liidu sees. sest üks asi mida me viimase paari aasta jooksul oleme õppinud, on see, et kui me jääme lootma üksikute riikide peale, lootma selle peale, et nemad viiksid siis, siis süsinikumaksu, Prantsusmaa ei ole kahjuks siin eriti hea eeskuju, siis, siis sellise lähenemisega me mitte midagi ei saa, kui ainult selline sisemine maksukonkurents Euroopa Liidus. teiseks on vaja mingit et äh, Euroopa Liidu tasandil maksustamist või süsinikumaksude harmoniseerimist Euroopas selleks, et saada õige hinnasignaal äh, tarbijatele ja ka tootjatele, nagu ma juba varem ütlesin. teiseks, kas see oleks kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni reeglitega? ma arvan, et kui äh, lugeda Maailma Kaubandusorganisatsiooni põhikirja või lugeda Pascal Lamy möödus, möödunud aastast deklaratsiooni süsinikumaksude kohta piiril, siis äh, vastus sellele küsimusele on jah, tingimusel, kui see on õigesti tehtud. Äh, see tähendab, et tegemist ei ole mingil moel diskrimineeriva maksuga, äh, siis diskrimineeriva ka selles tähenduses, nagu Maailma Kaubandusorganisatsiooni põhikiri seda mõistab. ma arvan, et Äh, kõige olulisem on, et ei oleks äh, mingeid hinnamoodu, moonutamist seoses erinevate toodete süsinikusisaldusega. ning et see tõesti nii oleks, ei piisa sellest, kui me energiat maksustame, loomulikult energia maksustamine Euroopa Liidu siseselt on väga oluline samm, aga sellest lihtsalt ei piisa. sellepärast, et äh, me oleme tunnistajaks sellisele kaubanduse hajumisele, et eh, või moonutamisele, et eh, importkaupade süsinikusisaldus suureneb tohutult ja kui me paneme need eh, importkaubad Euroopa Liidu heitmetesse sisse, siis me näeme, et meie heitmed oluliselt ei vähene, vaid on üsna stabiilsed. see aga on vastupidine sellele, mis peaks selliste maksude lõppeesmärk olema mina vastaksin ka kahele küsimusele, mis mulle esitati, vastaksin neile koos, sest need küsimused on seotud. esimene puudutab neid erinevaid ettepanekuid, minu ettepanekuid ja ka teisi, mulle tundub, et kõik ettepanekud, olgu need siis minu, Monti või Junckeri ettepanekud, Äh, näevad ette Euroopa avaliku sektori võla ühendamist ja see on äh, hea mõte, seda tuleks toetada. aga minu ettepanek ning Junckeri ja Monti ettepanekud on üksteist täiendavad. peamine erinevus on sellest, et äh, minu eesmärk on vabastada liikmesriigide eelarved sellest Äh, kriisiga kohanemise äh, raskusest. me võtame need võlad ära, me paneme nad e-, eraldi fondi, äh, mille, mida rahastatakse konkreetse maksuga. minu ettepanek on see, et me läheksime aastasse kaks tuhat seitse tagasi. Junckeri ja Monti ettepanek on aga riskantne selles mõttes, et suure võlakoormaga riigid, äh, kellel on nii need sinised kui ka punased võlakirjad, äh, äh, saaksid just punaste võlakirjadega väga suurelt kannatada nii et, et mina oleksin selles osas ettevaatlik. samuti ei tohiks unustada veel ühte väga olulist asja, mida ka komisjon peaks kaaluma. Euroopa pangad, eriti Prantsuse, Saksa, Hollandi, Belgia ja Suurbritannia pangad äh, ei ole kaitstud Euroopa Liidu nõrgemate riikide võlgade eest. ja see võib äh, nende SKT-d mõjutada. ja kui siis nüüd näiteks Monti ettepanek äh, läheb läbi ja ja nende riikide aktivad kukuvad kokku, siis tegelikult kukub kogu Euroopa Liidu finantssüsteem, sellepärast et äh, hinnad peaksid siis minema maailmaturuhindade tasandile, minu ettepanekuga seda ei juhtu, sest minu äh, ettepaneku puhul lihtsalt see summa võetakse, võlg võetakse ära ja pannakse eraldi fondi mina olen poliitikaga tegelenud üle kolmekümne aasta ja ma tean, et väga raske on sellist kokkulepet saavutada aga minu arvates on praegu siiski õige aeg aru saada, eh, millised on need ohud, eh, mis meid ees ootavad. meid ootab ees majanduslik stagnatsioon viis kuni kümme aastat, mille läbi kannatavad kohutavalt meie kaaskodanikud. nii et me peaksime hakkama mõtlema eh, kollektiivselt ja koordineerivalt. sellisel moel me võidaksime üsna palju suur aitäh Ehm, ma olen kindel, et teil on õigus, me tõesti peame leidma viisi, kuidas me sellest äh, jamast välja saama, äh, mitte looma mehhanisme, kuidas järgmisse äh, jamasse sattuda mul on tõesti väga kahju, et ma ei saanud kõnelejatel lasta rohkem kõnelda, sest meil sai aeg otsa, aga meil oli tõesti väga huvitav arutelu ja ma tõesti oleksin väga tänulik, kui te saaksite saata kirjalikke kommentaare äh, nende küsimuste kohta, mis teile esitati. järgmine päevakorrapunkt on siis punkt neli Euroopa Liidu tulevane rahvusvaheline investeerimispoliitika ning raportöör on härra Kaasa. kus ta on ah,? leitud. aitäh see arutelu, mis puudutab Euroopa Liidu investeerimispoliitikat, Äh, on viimastel kuudel keskendunud äh, just äh, kahepoolsetele investeerimislepingutele, mida lühendatult kutsutakse siis bittideks. pärast seda, kui Lissaboni leping jõustus, saab Euroopa Liit endale ainupädevuse Äh, välismaiste otseinvesteeringute vallas, mis on siis kooskõlas ka ühise kaubanduspoliitikaga, on arutatud, äh, kuidas komisjon peaks seda Euroopa Liidu pädevust teostama. Äh, see oli väga selge, kui me arutasime teemat, mis otseselt puudutas komisjoni ettepanekut äh, Äh, konkreetselt reguleerida siis Euroopa Liidu kahepoolseid investeerimislepinguid. Äh, ma arvan, et me peaksime keskenduma põhimõtetele me peame keskenduma nii äh, sissepoole tulevatele kui väljapoole minevatele investeeringutele. mõlematel investeeringutel on väga positiivne mõju nii tööhõivele kui majanduskasvule nii Euroopa Liidu sees kui väljas. välismaised otseinvesteeringud võivad küll teatud sektoritele ja geograafilistele piiris, piirkondadele omada negatiivset mõju, aga üldine mõju on siiski positiivne ja ma arvan, et me peaksime tegema kõik, mis meie võim-, võimuses, et Euroopa Liitu meelitada välismaiseid otseinvesteeringuid investorid äh, investeerivad välisriikidesse ainult siis, kui nad võivad olla suhteliselt kindlad, et nende tegevust ka kaitstakse investorid soovivad stabiilset, usaldusväärset ja etteaimatavat keskkonda. Need lepingud, mis hetkel on jõus, eh, nendest tuleb kinni pidada ning komisjonile tuleb anda vajalik aeg, et eh, koostada lepingud, mis siis hakkavad lõppkokkuvõtteks eh, asendama kõiki neid kahepoolseid investeerimislepinguid, mis Euroopa Liidu liikmesriikidel on komisjon on aru saanud, et äh, üks mudel sobib kõigile, ei ole soovitav, sellepärast et teatud äh, riigid satuksid sellisel juhul ebasoodsasse olukorda. kõik äh, jõus olevad kokkulepped äh,, sidusrühmade huvid ja meie partnerite huvid äh, Äh, peavad olema olulised ja äh, kindlus on see element, mida tuleb alati kaitsta. me peame hoolitsema ka sellele, äh, selle eest, et igasugused üleminekumehhanismid ei looks liigset koormat liikmesriikidele. me peame hoolitsema selle eest, et ükskõik mis samm, mis astutakse, oleks teostatav. iga nuum, iga uus menetlus peaks olema kavandatud niimoodi, et Äh, praegu käimasolevad läbirääkimised ohtu ei satuks. Äh, oma raportis äh, ma olen keskendunud just nimelt nendele teemadele, mis minu asjates on asjakohased. ma loodan, et leiab aset üldine arutelu tulevaste investeeringute teemal ning me leiame lahendusele, lahenduse kõigile probleemidele, mis on tekkinud. ma loodan, et me teeme tihedat koostööd selleks, et me tõesti käsitleksime seda teemat tõsiselt ja meil oleks konstruktiivne arutelu, aitäh! aitäh äh,! härra Susta saab järgmisena sõna. aitäh! mina võtan sõna variraportöörina sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel. ma olen tänulik raportöörile selle sissejuhatuse eest meie ees seisab äh, selline kahetasandiline oluline ülesanne, me peame vastama investorite ootustele ning me peame aitama kaasma majanduskasvule ja tööhõivele Euroopa Liidus. ja samuti peame asjakohaste riikide huvidega arvestama. meil on mm, väga palju jõus olevaid lepikuid, äh, umbes kuskil kolm tuhat me äh, äh, üritame läheneda asjale mittediskrimineerivalt, kaitsta kõiki investeeri-, investoreid ning tugineme siis rahvusvahelisele äh, õigusele. see tagab siis meie ettevõtetele teatud kindluse, et nad saavad siis erinevates riikides ka legaalselt tegutseda Euroopa Liit peab aru saama, et äh, läbirääkimised, äh, mis siiani on toimunud, ei ole olnud väga edukad, liikmesriigid ja komisjon peavad pädevust jagama ning äh, tuleb kaitsta nii ettevõtete investeeringuid, ka portfelli investeeringuid Äh, ning äh, välismaised otseinvesteeringud on nüüd ka osaks siis äh, ühtsest kaubanduspoliitikast, mis kuulub Euroopa Liidu ainupädevusse. nii et, et me peame liikmesriikide algatused ja komisjoni algatused liitma. nagu ma ütlesin, prioriteediks peab olema investorite kaitse ja samuti peame tugevdama seda nõndanimetatud investeerimise eelset kaitset, tagama juurdepääsu äh, turgudele me ei saa jagada äh, maailma enam niimoodi, et on arenenud riigid, kes investeerivad ja arengumaad, kuhu investeeritakse. me ei tohi mitte mingisuguseid investeeringuid äh, välistada, aga me peame soosima just nimelt jätkusuutlikke investeeringuid nii keskkonna kui ka sotsiaalses mõttes äh, mis puudutab äh, vaidluste lahendamist, siis äh, on äärmiselt oluline, et Euroopa Liit äh, liituks investeeringutaste vaidluste konventsiooniga, hetkel me selle konventsiooni osalised ei ole. ja meil on vaja ka väga üksikasjalikke reegleid vastutuse kohta, mis puudutab ühisettevõtteid. Raimond aitäh! kallid kolleegid, mina tahaksin härra Kaasale ka mõningaid ideesid anda ja tahaksin tänada teisi variraportööre koostöö eest. Lissaboni leping, selle artikkel kakssada kuus, mis puudutab välisinvesteeringute poliitikat, ütleb, et see on Euroopa Liidu ainupädevus selline muutus äh, aitab äh, suurendada konkurentsivõimet ning tagada investeeringute paremat kaitset ja Euroopa Liidul on siis ka suurem mõjuvõim selles olulises valdkonnas. ma olen nõus raportööri äh, väidetega ning tahaksin sinna veel mõned lisada. esimeses punktis, mis puudutab lepingute etteaimatavuse puudumust tahaksin ma lisada, et Lissaboni lepingus ei ole mitte mingisugust definitsiooni selle kohta, mis need välismaise otseinvesteeringud täpselt on me peaksime täpselt ka äh, äh, neid kaitsestandardeid selgitama, et äh, ei jääks mingit võimalust siis kohtus asju meelevaldselt tõl-, tõlgendada. mis puudutab nende riiklike kahepoolsete investeerimislepingute asutamist käsitlevat punkti, Äh, ma tahaksin sinna, et lisatakse, et need Euroopa Liidu investeerimislepingud äh, looksid võrdsed võimalused kõigile Euroopa Liidu ettevõtetele, sest kõiki puudutaksid ju samad standardid ja samad reeglid. ja lõpetuseks tahaksin lisada äh, punkti VKE-de kohta. Euroopa Liidu investeerimislepingute puhul on meil vähem ohte ja suuremad kindlus mis peaks äh, panema ka Euroopa VKE-d välismaale investeerima ja me peaksime nende huvidega ka läbirääkimise käigus arvest-, arvestama. nii et, et ma esitan nendel teemadel, mida ma mainisin, muudatusettepanekuid ja suur aitäh kolleegidele tähelepanu eest. kas saalis on veel mõni variraportöör? jah, Pascal? aitäh ma tahaksin väga lühidalt peatuda kolmel asjal. meie jaoks on siin raportis oluline see, et kuna Euroopas käima, on käimas arutelu vastastikususe üle, siis me peaksime sellega arvestama ka selle raporti kontekstis. teema on oluline ja seal on väga palju poliitilisi vastukajasid me toetame komisjoni hiljutist tegevust selles valdkonnas. teiseks, need kokkulepped, mis sõlmitakse, peavad puudutama kogu Euroopa Liitu ja mitte ainult kaubanduspoliitikat, vaid ka keskkonnapoliitikat, inimõigusi ja sotsiaalpoliitikat. siin on räägid, äh, räägitud juba sellest, et tuleb keskenduda ka konfliktide lahendamisele, aga ei ole öeldud seda, et, et tuleb hõlmata kõiki poliitikaid, nii et, et need on need kolm punkti, mille kohta me teeme muudatusettepanekuid, aitäh! aitäh, härra Kaasa, kas te soovite arutelu kokku võtta? jah, ma teen seda lühidalt. lühidalt ma olen nõus kõige sellega, mida öeldi tegemist on omaalgatusliku raportiga, me peame seda silmas pidama ja seetõttu meil saab siin olla ainult tuhat viissada sõna. nii et, et äh, võib-olla saame tõesti mõned ettepanekud siia veel juurde panna, mida täna mainiti, aga ma olen äh, ALDE fraktsiooni kolleegiga nõus, kui ta ütleb, et äh, välismaiste otseinvesteeringute täpne definitsioon lepingus ei ole ja see definitsioon tuleks tõesti raportisse sisse panna. aga igatahes on väga hea, et me tuleviku seisukohalt sellised asjad selgeks teeme. mis puudutab nüüd ähm, inimõiguste ja keskkonna kohta tehtud märkusi, siis nendega ma olen ka nõus, aga Äh, antud juhul me siiski räägime arvamusest, mis puudutab välisinvesteeringuid Euroopa Liidus ja seetõttu ma pean äh, raportis selle teemaga piirduma. aitäh! Äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on seitsmeteistkümnes jaanuar, arutame seitsmendal veebruaril Econis hääletame kahekümne kaheksandal veebruaril, juhtkomisjon hääletab jaanuaris ja täiskogule peaks asi minema märtsis. see on siis ajakava antud hetkel. ning nagu David just ütles, on tal terve rida äh, ettepanekuid koostamisel ja me saame nüüd minna siis äh, järgmise punkti juurde, punkti viis juurde and third countries. So uh, again, the, the floor. ja siis kahepoolsed lepingud liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel, palun, teil on sõna. suur tänu, proua esinaine. ma ei tahaks liiga palju teie aega kulutada. võin vaid öelda seda, et äh, lähtuvalt Lissaboni lepetest on välismaised otseinvesteeringud muutunud nüüd Euroopa Liidu äh, pädevuseks ja see on kindel osa meie kaubanduspoliitikast. seda silmas pidades tervitan ma komisjoni ettepanekut, mille eesmärgiks on üleminekumeetmed paika panna ajal, mil me äh, liigume kahepoolsetest lepingutest, investeerimislepingutelt Euroopa Liidu investeerimislepingute poolt äh, lepingute suunas. minu arvamuse projekti eesmärgiks äh, on selgitada olukorda, äh, luues äh, selge välismaise otseinvesteeringu määratlus, nagu komisjoni seitsmenda juuli kahe tuhande kümnenda aasta teatises on välja toodud. ja siin on siis kasutatud välismaiste otseinvesteeringute puhul akronüüm FDI. Äh, oluline on välismaiste otseinvesteeringute puhul äh, vähendada ka ooteaega, mis äh, praegusel hetkel on liiga pikk. meie eesmärgiks oleks luua olukord, kus investorid investoritel on äh, maksimaalne võimalik kindel ja seetõttu olen äh, teinud mitmeid ettepanekuid äh, komisjonile sõnastuste selgitamiseks, kus sõnastust on ebaselged ja kus on vaja mõningaid asjaolusid kõrveldada, samuti olen käsitlenud autoriseerimise küsimust samuti olen palunud äh, komisjonilt äh, juhtnööre, mida liikmesriigid saavad kasutada täieliku vabatahtlikkuse alusel seoses äh, kahepoolsete investeerimislepingute läbirääkimistega see aitaks meil paika panna head tavad kahepoolsete investeerimislepingute osas. selliste investeerimislepingute alased läbirääkimised on väga aeganõudjad, aeganõudev ja keeruline protsess ja väga raske on äh, loobuda juba sõlmitud investeerimislepingutest Euroopa lepingute äh, ees, äh, kui sellised lepingud on halvema kvaliteediga, me peame paika panema parimad tingimused nii liikmesriikide kui ka investorite jaoks, et Äh, edasi liikuda ja kavatseme seda teha koos äh, raportööride ja variraportööridega. suur tänu. Right. suur tänu, jah. Äh, suurepärane. esinaisel on kõik asjad oma kontrolli all, ütleb esinaine ja küsib, kas mõni variraportööridest soovib sõna. palun, Ramanna. suur tänu, proua esinaine Äh, mul on mõningad äh, mõtted, et äh, arutelu algatada meie raportööriga. see, selle raportööri eesmärk, raporti eesmärgiks on käsitleda kahepoolseid investeerimislepinguid, kuni meil ei ole veel ühist välismaiste investeeringute poliitikat praegusel hetkel kui Euroopa Komisjon annab oma autorisatsiooni, siis äh, võib äh, sõlmida ka uusi kahepoolseid investeerimislepinguid. selle eesmärgiks on tagada, et äh, kahepoolsed investeerimislepingud ei oleks vastuolus Euroopa Liidu õigusega, et nad ei oleks vastuolus Euroopa Liidu lepingutega ega Euroopa Liidu poliitiliste suundumustega. härra Kaasa tegi ettepaneku selle viimase tingimuse kohta ja Äh, ta on siin ka välja jäetud mõningad asja, asjaolud, äh, mis mulle pisut äh, üllatust valmistavad. Euroopa Komisjon on ette pannud siin ooteajaks viis aastat ja Intekomisjon on teinud ettepaneku nelja aasta kohta. mina usun, et viis aastat võib-olla on liiga pikk periood kuid äh, raportöör ei esitanud äh, sellega seoses äh, mingisuguseid konkreetseid ettepanekuid, tahaksin veel rääkida sellest, et ajakava paika saada täpsemalt. olen valmis tegema koostööd teiste variraportööridega ja härra Kaasaga, et viljaka koostöövaimis, vaimus see õigusloomeline dokument lõpule viia. suur tänu, Pascal ja siis Uudo! Pascal ei soovi rääkida, seetõttu annan sõna Uudole. Äh, suur tänu, Sharon. Tais äh, Spelman on äh, minu fraktsiooni variraportöör, teda paraku täna siin ei ole, ta ei saa seetõttu avaldada raportöörile tunnustust ega esitada omapoolseid kommentaare, seetõttu teen mina seda tema eest on äh, mõningaid väga olulisi punkte tema jaoks ja ma tervitan, äh, me tervitame härra Kaasa ettepanekut, kuid kui Euroopa Liidule antakse uusi pädevusi, siis Euroopa Liidul on võimalik ka esitada uusi ühiseid definitsioone, määratlusi selle kohta, ähm, mil-, kuidas meie mõistame välismaiseid otseinvesteeringuid. Tais sooviks äh, siin ka omapoolse panuse teha ja teine meie jaoks oluline küsimus on asjaolu, et kahepoolsete investeerimislepingu muutused peavad austama mõistliku arengu põhimõtteid keskkonnasõbralikkuse ja sotsiaalsete standardite osas ja meie variraportöör esitab ka sellekohaseid ettepanekuid. suur tänu! suur tänu, kas keegi soovib veel sõna, David, kas äh, soovid äh, veel öelda paar sõna? Eh, eh, ei räägi pikalt, olen juba rääkinud äh, meie sotsiaaldemokraadist kolleegiga, olen nõus tema ettepanekutega, olen nõus ka liberaalide kolleegi ettepanekutega seoses muudatusettepanekuga kakskümmend, kus äh, olen teinud ettepaneku, äh, et komisjoni äh, ettepanek tuleks välja jätta. tegelikult on kogu see lõik liiga ähmane. tahtsin, et investoritel oleks rohkem kindlust ja luban teile, kolleeg et äh, sel teemal me võime veel läbi rääkida ja selgitada, äh, milles asi ja muuta selle lõike äh, täpsemaks, nii et ma ei pea seda välja jätma oma ettepanekust. tahaksin tänada meie kolleege, proua esinaine ja loodame, et tulevikus õnnestub meil need ettepanekud ka kinnitada, nii et investeerimise vallas oleks jälle edusamme Euroopa Liidus näha muudatusettepanekute tähtaeg on jällegi seitsmeteistkümnes jaanuar, ütleb esinaine, ja arutame neid seitsmendal veebruaril, Econis toimub hääletamine kahekümne kaheksandal veebruaril ja, ja juhtkomisjonis märtsikuus täiskogusse läheb see dokument samuti märtsikuus. nii palju siis äh, ajakavast ja nüüd läheme edasi meie päevakorrapunkti number kuus juurde, kus äh, käsitleme äriühingu üldjuhtimist finantsasutustes. tegemist on äh, raporti projektiga, mille on koostanud Ashley Fox ja mida me asume kohe läbi vaatama. palun, Ashley, ma teen väga lühidalt. kõigepealt eh, tahaksin tänada teisi varu, varuraportööre, kes on aidanud kaasa minu raporti sünnile ja eh, paraku ei olnud mul võimalik kõiki teie ettepanekuid arvesse võtta, sellepärast et eh, lihtsalt me ei saanud seda dokumenti liiga pikaks venitada. tahaksin iseäranis tänada proua Basescu Varro Patseskut ja tema töötajaid ähm, no, selle kasuliku töö eest. ma olen kohtunud äh, mitmete kolleegidega, kes töötavad finantsinstitutsioonides, äh, olen kohtunud järelevalveasutuste esindajatega, komisjoni esindajatega ja olen lõpuks äh, jõudnud seisukohale, et et minu lähenemine saab olema järgi ja selgita lähenemine ja mina leian, et selline põhimõte sobib äh, ja on igati proportsionaalne. ma arvan, et siinkohal võiks lähtuda Ameerika Ühendriikide kogemustest äh, ja vaadata, et äh, nende normatiivsed, normatiivne lähenemine ei olnud nende kriisiseisu olukorras sugugi mitte kasulikum kui teised lähenemised, mida on rakendatud mujal ja ma arvan, et nende imiteerimine siinkohal ainult õõnestaks meie enda tegevust ma arvan, et meie finantssüsteem ja selle toimimine satuvad ohku, kui institutsioonid hakkavad liigselt riski võtma, kui neil puuduvad haldussüsteemid riskide järgi jälgimiseks. ja seetõttu väga mitmed ettepanekud on suunatud minu poolt selle probleemi lahendamisele. me tahaksime, et oleksid sobivad riskistrateegiad, mis aitaksid nõukogule Äh, määratleda oma institutsiooni nii-öelda riskihimu. ja äriühingute juhtimine on äh, alati nii tõhus äh, kui need isikud, kes seda ellu viivad ja seetõttu oleks meil vaja, et kõikide finantsasutuste tippjuhud, juhid oleksid tõesti tipptaseme juhid, et neil oleksid kogemused, ekspertteadmised erinevatest valdkondadest ähm, ja kellel oleks ka juhi kohale sobiv iseloom. ma arvan, et tagades kõikide nende omaduste olemasolu, suudame ka tagada selle, et meie finantsasutused on kriisiks hästi ette valmistatud, kui uus kriis peaks esile kerkima. siis ähm, äh, CRD kolmes räägitakse sellest küsimusest, ma arvan, et me ei peaks nende tööd kordama ja seetõttu olen ma selle osa lühemaks jätnud, mis puudutab audiitoreid, siis nende esimene ülesanne on finantsaruande täpsuse kontrollimine, ma arvan, et me ei peaks nende rolli raskemaks muutma, lisades neile veel täiendavaid kohustusi, mis ei kuulu nende ekspertpädevusse. ma arvan, et äh, meil peaks olema suurem dialoog nendega, kuid see peaks olema kolmepoolne dialoog järelevalvajate, audiitorite ja finantsasutuste vahel. ma arvan, et aktsionäride seisukohast, äh, eriti institutsiooniliste aktsionäride seisukohast on oluline, oluline, olulisem osa nõukogus ja kuid ma tean, et kohustuste kehtestamine aktsionäridele ei oleks soovita, sellepärast et seda oleks praktikas praktiliselt võimatu rakendada ja see ei toimiks iial. ja ma olen valmis arutlema ühiste muudatusettepanekute üle kolleegidega. suur tänu! härra Kaldri Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Um, ik wil om te beginnen de rapporteur, uh, meneer Fox, danken voor het geleverde werk en de manier waarop hij... Suur tänu! oma fraktsiooni poolt tahaksin eh, tänada härra Foxi tehtud töö eest ja iseäranis selle koostöö eest, mida ta on teinud eh, variraportööridega, väga paljud äh, mõtted on juba arvesse võetud seoses äh, kvaliteetikontrolliga ja järelevalve rolliga. ma arvan, et äh, äriühingu maksu puhul puudub ühine lähenemine, mm, see ei oleks minu meelest mõistlik Äh, äriühingu maksu võib äh, tõlgendada erinevalt äh, ja me tahaksime siiski, et kõikidel oleksid võrdsed tingimused, võib-olla me siinkohal ei lähe eriti piisavalt kaugele ja me peaksime sellest veel rääkima. järelevaatajate roll peaks olema tugevama riski haldumis, haldusega seoses ja riskijuhtimisega seoses riskijuhtimise äh, eest vastutav isik peaks olema sõltumatu oma ülesannete täitmises. nõukogu tuleks äh, hinnata ka väliselt, lähtudes laiapõhjalistest äh, eesmärkidest, mille nad on paika pannud ja väga huvitav oleks näha, milline oleks nende riskihinnang ja mis puudutab tasustamist, siis ma arvan, et tasustamist, tasustamise osa saaksime me äh, paremini äh, meie juba olemasolevate ja vastuvõetud dokumentidega kooskõlla viia, aga seda me saame veel teha, sellepärast et see raport on ju üks osa paketist, me tahaksime, et meil oleks äh, aga äh, info selle kohta, mida ootame komisjonilt, äh, selle kohta koostatakse roheline raamat, äh, võib-olla esitatakse uusi algatusi, aga meie jaoks on oluline see, millised on priori-, prioriteedid. niisiis, sellega seoses võib-olla esitame ka mõningad muudatusettepanekud, aga kõige olulisem on see, et me jõuaksime kokkuleppele, et meie koostöö oleks konstruktiivne ja tulemus pikemas perspektiivis kasulik. Pascal. suur tänu. ma ei käinud äh, nendel kohtumistel, kus, mille te korraldasite ja sooviksin kommenteerida mõningaid muudatusettepanekuid, mille kavatseme esitada. kõigepealt, äh, mis puudutab äh, iseregulatsiooni ja õigussüsteemi mittekasutamist, siis mina arvan, et kriis näitas meile, et isereguleerimine ei toimi ja meil on vaja normatiivset süsteemi, sellepärast et äh, pangad võtavad suuri riske selleks, et suuri äh, rahasid teenida ja kui konkurendid teevad sedasama, siis äh, tekib taas mull mis äh, lõhkeb ja mille lõhkemise eest maksavad äh, maksumaksjad. nii et ma arvan, et me ei saaks äh, ise regulatsioonisüsteemiga leppida, meil on vaja ka seetõttu uut teksti. ma arvan, et koos Helgo Truugiga peaksime me paluma komisjonil tegema, teha ettepanek. mis puudutab riski, siis riskide osas ütlesite te, et et pankade eesmärgiks on riski võtta, kuid äh, mitte ainult äh, nende enda äh, asjaosaliste ülesanne ei ole seda stabiliseerida, vaid ka meie ülesanne. valdkond, millega Roheline Raamat tegeleb, ei ole selline raamat, mida, ei ole selline teemavaldkond, mida oleks kerge paika panna. kriis on õpetanud meile, et riski hindamine on keeruline ülesanne ja ma arvan, et seetõttu tuleb kindlasti kaaluda riskikomisjonide loomist äh, ja riskikomisjonide pädevuse suurendamist, et võimaldada äh, poliitiliste riskivõtmisstrateegiate hindamist objektiivselt ja ma arvan, et äh, lõpetuseks tuleks kaasata ka mitterahaline risk näiteks kliimamuutusega seotud riske, pangad investeerivad energiataristuid, transporditaristu projekte. kõik on pikaajalised projektid ning ma arvan, et üks muutusi Äh, on tulevikus see, et meil äh, on ka kliimaga seonduvad äh, riskid ja võib-olla peaksime me kohustama finantsinstitutsioone läbi viima surveteste, pingeteste seoses kliimaga ja näiteks milline oleks temperatuuri tõusu mõju majandusinvesteeringutele äh, mida on rahastanud pangad, kui tegemist on investeeringutega, mis ulatuvad üle kolmekümne, viiekümne, kuni viiekümne aasta. sellisel juhul ei saa kliimategurit unustada ja kliimamuutusest tulenevalt on ka kindlustusmaksed kallimad ja seetõttu tuleb seda ka pankade riskimudelites arvesse võtta. ja siis veel, mis puudutab muudatusettepanekut kakskümmend, siis ma arvan, et äh, vähemalt äh, suuremate muudatuse, suuremate pankade jaoks äh, on nõukogusse kuulumine piisav öö, motivatsioon. ja nad analüüsivad põhjalikult tegevusi Äh, mitte lihtsalt ei äh, registreeri oma kohalolekut. Äh, mis puudutab tasustamist, siis olen nõus, et sellega tegeletakse juba CRD kolmes ja me ei pea nende tööd kordama, kuid lisaks kapitalinõuete direktiivile peaksime me siinkohal esitama oma komisjoni arvamuse ja ma arvan, et järjepidevust silmas pidades peaksime me lisama need mõtted, mida me oleme oma hääletustega, hääletuste abil toetanud enne nõukoguga peetud arutelus. Jean-Paul, palun. suur tänu, proua esinaine. kõigepealt äh, mul on väga kahju, et äh, proua Pasescu on tänu äh, lennuaegade ja len-, äh, muutustele jäänud kuskile toppama ning teda pole äh, kohal, et ta saaks öelda, kui tänulik ta on proua Foxi, härra Foxi koostöö eest, ta esitab ka mõningad muudatusettepanekud, mina aga räägin omalt poolt sellest ainult paari sõnaga isiklikult mulle meeldiks, kui parlamendi ettepanek oleks põhjalikum, kui ma vaatan praegu minu ees olevat dokumenti, siis äh, leian, et see dokument käsitleb äh, juba praegu paljudes liikmesriikides toimuvat äh, ja kirjeldab seda olukorda väga adekvaatselt, muuhulgas ka minu end-, seda, selles liikmesriigis, kust, mida ma kõige paremini tunnen mulle meeldiks ka, kui siin oleks viiteid Euroopa Järelevalveametile. ma tean, et liikmesriikide järelevalveametid on samuti kaasatud eeskirjade jõustamisse, kuid mulle meeldiks, kui ka Euroopa Järelevalveamet oleks välja toodud selles dokumendis ja samuti tahaksin rõhutada, kui oluline on kontroll äh, kui selline. siin on mõningad asjaolusid, mis on liiga pehmelt välja toodud siin äh, iseregulatsiooni osas. Äh, ma ei ole veel läbinisti nõus Pascaliga, kuid leian, et siiski on tal oma tõe, tema jutus oma tõetera sees suur tänu, mina olen Alde variraportöör, nii et ma arvan, et nüüd on siis minu kord. Ashley, mul on väga kahju, et äh, ma olen siin pisut äh, segaduses äh, ja, ja käin nii sisse kui välja, sest et mul on teisigi toimetusi. jah, ma jätkaksin rääkima üksikasjadest, millest on rääkinud teised kolleegid, olen nõus proportsionaalsusele lähenemisest, kuid arvan, et ehkki järgi või selgita põhimõte aitab meil palju äh, probleeme lähendada, lahendada, on siiski ka valdkondi, kus me peaksime pisut äh, rangemalt tegutsema kui lihtsalt järgi või selgita lähenemine. me peame paika panema ka õiged kontrollimehhanismid kindlasti ei tahaks äh, sarvane Saksli normatiivse akti probleeme korrata, kui me oleme liigagi normatiivsed, äh, siis äh, tekib selline linnukeste tegemise olukord, kus lihtsalt tehaksegi linnud, linnukesi ja keegi ei hinda enam olukorda kvaliteetselt ega vaata üldpilti. ma arvan, et me peame just nimelt selle üldpildi nägemise kuidagi sisse tooma ja leian, et selle küsimusega tuleb teha, tegeleda ka nõukogu tasandil mitmekesisus, mitmekesisus nõukogus on äärmiselt oluline just seetõttu mitte poliitilise korrektsuse huvides, vaid oluline on see, et inimestel on õiged kogemused ja kogemused valdkondadest, mis on võib-olla pisut ebatavalisemad, sellepärast et just nimelt see aitab luua õiget üldpilti olukorrast. ja mis puudutab äh, direktorit, siis äh, ma arvan, et äh, me võiksime siin kasutada ka kolmanda kapitalinõuete direktiivi ja fraase, et äh, tagada, et oleks äh, õiged inimesed õigete kogemustega. väga huvitav oli lugeda äh, rohelist raamatut, kus esitati küsimus, kas nõukogudel peaks olema suurem vastutus minu vastus oleks, et ma arvan, et nad peaksid kandma seda vastutust, mis neil on alati olnud, mis toob meid tagasi äh, selle meie arutelu alguse juurde, kas äh, äh, järgi või selgita põhimõte on piisav, ma arvan, et on kindlasti direktorid, äh, kes ei ole oma ülesandega toime tulnud ja me peaksime tagama selle, et me suudame süsteemi taasjõustada ja tege- ja seda õige paindlikkuse astmega. ma arvan, et sellised direktorid, kes ei ole Äh, kes on no, äh, nõukogu liikmed, äh, on inimesed, kelle ajakava on tihe ja võib-olla kas kolm, kolme finantsasutuse limiit on piisav, kui nad tahavad tõesti, kui nad tõesti on kolmes finantsasutuse juhatuses, siis kas nad tõesti tulevad oma ülesannetega toime? ma ei, ma ei tea, ma ei tahaks öelda, et see ei ole võimalik, aga, aga see tekitab olukorra, et tegemist on jällegi äh, samade inimestega, kes äh, suletud ringiga, minule meeldiks rohkem mitmekesisust ja seetõttu ma arvan, et äh, nõukogude arvu piiramine on asjakohane ja küsimus, mida me peaksime kindlasti tõsiselt kaaluma, iseäranis kui tegemist on nõukogu esimehega siis äh, mulle meeldib väga seos audiitoritega, ilma et äh, see tegelikult segaks audiitorite teiste ülesannete toimepanekut või õõnestaks usaldust, aga on siiski mudeleid, mida on juba varem rakendatud ja ma arvan, et me võiksime vaatama, kas need oleksid sobivad siinkohal ja äh, kas audiitorid ei oleksid pidanud omal ajal avastama, et väga paljudel finantsasutustel on, oli mitmeid äh, probleeme ja, ja võib-olla oleks need pidanud kunagi varem välja tuua, tooma. nii et seetõttu ma arvan, et audiitoreid võiks siin paremini ära kasutada. siis äh, hääletamiste avalikustamine mm sellega seoses esitan ka oma väikese ettepaneku. ja lõpetuseks äh, juhiksin teie tähelepanu sellele, et äh, järelevalvepakett, äh, paketis on meil juba ülevaatamise klau-, klausel pädevate asutuste töö hindamise kohta ja seal hinnatakse ka konvergentsi ja pädevate asutuste sõltumatust. see kõik on seotud ka ärijuhtimisega ja ma arvan, et äh, seda võiks siin ka sisse tuua head tavad, mida me ootame ärijuhtimises finantsasutustelt, on tavad, mida me eeldame ka järelevalveasutustes nii liikmesriikide tasandil kui ka Euroopa tasandil. ja ma arvan, et võib-olla võiksime selle siinkohal ka välja tuua. Need on minupoolsed mõningad mõtted, kuid meil toimub veel sel nädalal ka asjakohane kohtumine ja võib-olla siis ma täpsustaksin neid sellel kohtumisel. kui keegi rohkem sõna ei soovi praegu, siis annan sõna sulle, Ashley. suur tänu, proua esinejana, ja suur tänu ka teistele kolleegidele, kes on omalt poolt meie arutelus osalenud. mul on, ma tean, et äh, meie aeg on napp, seetõttu ma ei hakkaks täpsemalt äh, siin tehtud kommentaare käsitlema, vaid äh, arutame seda kohtumisel, mis toimub selle nädala hiljem ja siis räägime ka muudatusettepanekutest. suur tänu, ütleb esinaine. nüüd me oleme oma ajakava jälle kontrolli alla saanud, muudatusettepanekute tähtaeg on seitsmeteistkümnes jaanuar ja muudatusettepanekute arutlemine toimub seitsmendal veebruaril, hääletamine loodetavasti kuueteistkümnendal märtsil, täiskokku läheb küsimus aprilli esimesel täiskogu osaistungjärgul. see on siis ajakava, millest me selle teema puhka lähtume ja nüüd äh, lähme oma päevakorraga edasi ja alustame kuulamist just äh, lõppeva eesistumise eesistuja esindaja härra Didier Randersiga okay, update on the timing, we've nüüd siis peame äh, natuke uut informatsiooni andma, nimelt äh, on meil kümneminutine paus, enne kui minister siia jõuab. see on seotud Belgia poliitika keerdkäikudega, nii et kümne minuti pärast. Yes. Right, well, uh, thank you for suur aitäh, kolleegid, et ootasite. Äh, palun vabandust äh, sellepärast, et ootama pidite. aga ilmselt kõik äh, poliitikud mõistavad, et mõnikord tuleb teha väga keerukaid eelarvealaseid otsuseid. mul on väga hea meel veel kord tervitada Belgia asepere-, asepeaministrit äh, ning äh, finantsinstitutsiooniliste reformide ministrit äh, Didieri. me ei ole teineteist viimased kaks kuud, viimased kaks kuud oleme me väga tihedalt kohtunud ja on tavaks, et lõpetav eesistuja räägib sellest, mida Äh, nende eesistumise ajal tehti, millised on ähm, väljakutsed, mis tuleb veel lahendada? ma tean, et Belgia eesistumine on juba lõppenud ja et äh, see eesistumine kulges väga edukalt, kuid ikkagi oleme me sind täna siia kutsunud, Didier, et sa saaksid äh, meile rääkida, milline oli Belgia eesistumine ja mis sinu arvates juhtub edasi? palun. suur aitäh. suur aitäh, Sharon selle eest, et oled mind siia kutsunud ja mind nii lahkelt tutvustanud ma tahaksin öelda ka seda, et äh, minul on olnud väga hea meel äh, Sharonit nii paljudel kohtumistel viimase kahe kuu jooksul näha ja need kohtumised olid ka tihti väga edukad. nüüd äh, soovin ma teile head uut aastat mitte ainult Sharonile, vaid loomulikult kõigile ja soovin head uut aastat ka Ungarile ja Poolale ja kõikidele Euroopa Parlamendi liikmetele ja e-, eraldi EKONi liikmetele. ma arvan, et ei olegi tarvis selgitada ehm, kõiki asju, mida me Belgia eesistumise ajal tegime, sest eh, nüüd kehtib paljudes küsimustes ju kaasotsustamismenetlus, mis annab eh, parlamendile väga suure eh, arutlusõiguse. aga nüüd räägiksin lähemalt siis meie eesistuja, eesistumisest mis kestis kahe tuhande kümnenda aasta teisel poolel. kõigepealt, ähm, nagu ma ütlesin, pidime me otsustama, milliseid küsimusi arutatakse kaasotus, kaasotsustusmenetluse raames vastavalt Lissaboni lepingule, mis eelmisel aastal jõustus. väga paljusid äh, asju tuli arutada nii, et äh, neid arutavad üheaegselt äh, nõukogu ja parlament ja väga keerukas oleks olnud eh, seda teha nii, et kõigepealt teeb nõukogu esimese lugemise ja siis parlament esimese lugemise ja siis vastupidi, muidu juhtub, et inimesed jäävad lihtsalt väga jäigalt kindlaks oma seisukohtadele ja läbirääkimised venivad aastate pikkuseks. ja seetõttu juba esimesel juulil kaks tuhat kümme eh, otsustasid komisjon, nõukogu ja parlament eh, sisse viia uue töökorralduse järelevaatamismenetluse. see sai alguse esimesel juulil, nagu ma juba ütlesin, ja see ei olnud mitte ainult eesistuja eesmärk, vaid äh, ka teiste institutsioonide eesmärk ja seetõttu ma tänan Euroopa Parlamenti ja sind, Sharon, ja paljusid ECONi liikmeid ja raportööre, kes teie komisjonist pärinevad, sest Euroopa Parlament pidi otsustama, et ta lükkab mõnedes küsimustes hääletamise edasi. ma ei taha hakata neid asju äh, detailselt lahkama, sest on selge, et me tegelikult olime ühel meelel. me leidsime, et äh, läbirääkimised peaksid lõpule jõudma selle järelevaatamismenetluse äh, suhtesse septembriks me arutasime Rahvusvahelise Valuuta fondi direktiivi ja rahvusvaheliste reitinguagentuuride määrust. ja kokkuvõttes oli meie tööl üks äh, väga tähtis eesmärk, nimelt siis äh, luua finantsjärelevalve raamistik, äh, mida me kõik vajame. Euroopa Parlament töötas, toetas seda suure enamusega ning sealt edasi siis arutasime Rahvusvahelise Valuutafondi direktiivi ja, ja krediidireitingu agentuure ja me tahtsime tegelikult äh, teha enamgi, sest äh, nagu te teate, arutatakse ju äh, paralleelselt mitmeid õigusakte, mida siis edasi teiega aga arutab järgmine eesistuja kahe tuhande üheteistkümnendal aastal saab hakata ka ellu rakendama esimest uue mm, arhitektuuri raames vastu võetud paketti. ning turgude, pankade ja kindlustusettevõtjate poole pealt on ametisse astunud äh, ju ka uusi inimesi, kes vastutavad selle ähm, jõustamispoliitika eest ja volinik Barnier vastutab samuti. ja ma tean, et Euroopa Parlament korraldab äh, varsti ka kuulamise ning äh, enne Euroopa Keskpanga uue direktori ametisse nimetamist. nii et äh, kõigepealt ähm, arutasime me eesistuja, eesistumise ajal siis äh, finantssektori reformimist ja leidsime, et äh, me peame õppima sellest, mis toimus finantskriisi äh, ajal ja seda me tõesti ka tegime, me kõigepealt kaardistasime need õppetunnid ja siis võtsime vastu uued määrused, lõime uusi ameteid. ja ma olen kindel, et enamik parlamendi koosseisust jagab minu seisukohta Äh, ja et EKOn seda jagab. nimelt äh, ma loodan, et äh, aasta-aastalt hakkame me nägema, et finantssektor muutub euroopalikumaks. nii et küllap me siis näeme, kas see finantssektor ja tema kolm uut ametit, ennekõike siis ESMA, muudavad Euroopa finantsmaastikul midagi esma- ja krediidiagentuuridega on äh, tegelikult ju olnud äh, väga keeruline jõuda äh, kokkuleppele. teiseks tahaksin ma öelda, et oma eesistumise ajal arutasime me ka haldusküsimusi. me võtsime vastu erinevaid meetmeid, viisime läbi erinevaid tegevusi. härra Van Rompuy, kes on Euroopa Ülemkogu president, lõi ka rakkerühma, kes arutas erinevaid haldusmeetmeid ning paralleelselt kuni septembri lõpuni vaatasime me läbi ka õigusloomelisi ettepanekuid, mida esitas Euroopa Komisjon. meie oma eesistumise käigus ja jooksul püüdsime saavutada edu erinevate uute tegevustega üritasime neid tegevusi, eesmärke edasi arendada ning äh, pidasime selle juures ka nõu Euroopa Parlamendiga, et äh, uued tegevused kutsutakse ellu, rakendatakse ellu võimalikult kiiresti. ka siis, kui ma viimati EKONi komisjoniga kõnelesin, rääkisin ma et on tähtis, et õigusloomeline ettepanek jõuaks võimalikult kiiresti raportiteni, et raportöörid saaksid alustada tööd ning kahe tuhande üheteistkümnendal aastal oleks meil võimalik juba edasi liikuda esimesest etapist ja alustada sisulisi läbirääkimisi paljudes finantsküsimustes ka Euroopa Parlamendiga ma loodan, et tingimused on samad, mis finantsraamistiku järelevalvepaketis. komisjon on teksti ette valmistanud ning eelnimetatud rakkerühm on ära teinud omapoolse töö see tähendab, et äh, me ilmselt äh, saame äh, haldusrakendusega edasi liikuda. Belgia oma eesistumise ajal on saavutanud edu ka Euroopa semestriga, see on selge, aga ikka veel on vaja teha tööd. ikka veel on vaja pidada läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga, ma tervitan siinkohal raportööre, kes Euroopa semestriga tööd teevad ja ütlen, et äh, nõukogus on äh, juba toimunud äh, debatt selle üle, kas on vaja või ei ole vaja sanktsioone ja kuidas saab neid rakendada nende riikide suhtes, kes ei, kes ei täida täpselt ähm, stabiilsuspaktis toodud tingimusi. ma ei hakka seda väga pikalt lahkama, kuid ütlen, et ettevalmistava töö tegime me ära Belgia eesistumise ajal. tekst on kõigile esitatud ning Euroopa Parlament saab nüüd omalt poolt sõna sekka öelda maksustamise kohta ütleksin järgmist. me oleme eesistumise ajal saavutanud edu. ma ei tahaks äh, siinkohal lahata tehnilisi üksikasju käibemaksu ja rakendusmeetmete kohta liikmesriikides näiteks selle kohta, kui suur on käibemaks erinevates liikmesriikides, aga tahaksin eraldi ära mainida, et me oleme tõhustanud halduskoostööd, mille abil tegeldakse maksupettustega ja maksupettuste vastase võitlusega. kuna maksustamine on finantsturule nii oluline, siis on hea ära märkida ka seda, et me tahtsime maksuküsimustes olla üksmeelsed sest sellisel juhul oleks riskifondide alase määruse vastuvõtmine äh, palju lihtsam. maksuküsimustes äh, me pealegi peame olema üksmeelsed, nii et me jätkame tööd, ähm, uus eesistuja jätkab tööd äh, halduskoostööga maksupettusega võitlemise alal, mille eesmärk on tagada, et valitsused paremini kätte saaksid maksutulu ning paremini saaksid võidelda maksupettusega, kuna vahetatakse rohkem informatsiooni teabevahetuse tõhustamiseks on ette nähtud eraldi platvorm. ja maksu küsimustes ütleksin veel seda, et töö jätkub äh, pangandusmaksu, äh, finantssektori maksustamisega üldiselt ning äh, loomulikult on ka see debatt ähm, köitnud päris palju tähelepanu, seda arutati eelmise aasta lõpul ju vägagi palju Euroopa Ülemkogu, Rahvusvaheline Valuutafond ja G kakskümmend on äh, kõik arutanud äh, finantstehingute maksustamise võimalikkust. me teame, et see debatt on keeruline, kuid äh, me arvame, et sellest tuleb ikkagi rääkida ja me oleme loonud eraldi töörühma kes püüab analüüsida, milline on selle maksu praktiline tähendus, kui suur see peaks olema, kuidas seda kogutakse ja ühest küljest on see diskussioon tehnilist laadi, aga teisest küljest poliitiline, sest me peame teadma, kas liikmesriigid tõesti soovivad, kas nad on valmis seda maksu äh, ka reaalsuses rakendama. tegelikult äh, oleme me selles küsimuses juba saavutanud edu ja lõpetuseks äh, tahaksin äh, teile öelda veel paar sõna, ma ei hakka üle kordama kõiki neid asju, mida te isegi teate, aga ütlen lõpetuseks, et Belgia saavutas äh, edu ka avaliku sektori finantside kvaliteedi hindamisel. ma ei taha kellegi käest praegu küsida, kas äh, nende liikmesriik ikka austab kõiki nõudeid, mida seab alusleping ja mida äh, seavad teised dokumendid, näiteks äh, see kolm protsent, protsenti SKT-st või riigivara osakaal mitte rohkem kui kuuskümmend protsenti SKT-st, aga ma tahaksin äh, aga ma tahaksin öelda, et eh, muidugi on oluline, et eh, liikmesriikide eelarved vastaksid neile kriteeriumitele, samas on oluline, et liikmesriikide eelarve vastaks ühiskonna vajadustele, näiteks eh, hariduskulud või vananeva elanikkonna probleemid, pensionite väljamaksmine, tervishoiukulud ja teised kohustused, näiteks võitlemine kliimamuutustega. kõike see tähendab ju kulutusi eelarvest ja lisaks meie enda probleemidele on veel kolmandad riigid, kes vajavad meie abi ma tean, et Euroopa Parlament äh, arutab seda küsimust ka ise, aga varsti esitab nõukogu ähm, tervishoiu- ja pensionipoliitika ning hariduspoliitika alase raporti, kus äh, räägitakse ka eelarvelistest äh, eraldistest. aga enne, kui see raport teile esitada õnnestub, tuleb muidugi teha veel väga palju tööd, vaja on koguda statistilisi andmeid. suur hulk neist on juba kogutud, kuid mitte veel kõigist liikmesriikidest meil on vaja väga selget ülevaadet toimuvast, sest ei ole ju mõtet äh, rääkida ei tervishoiu, haridus ega ega äh, teistest kulutustest, kui meil ei ole olemas äh, vettpidavaid andmeid kõikide liikmesriikide kohta. lõpuks aga tahaksin öelda, et lisaks üldisele eelarve arutelule on vaja mõelda ka Euroopa Liidu esindatusele liikmesriikides ja teis- ja rahvusvahelistes foorumites, näiteks Rahvusvahelises Valuutafondis. Belgia oma eesistumise jooksul püüdis alal hoida ja jätkata ka läbirääkimisi erinevate partneritega kõikjal maailmas ning samuti tegelesime me sellega, kuidas Rahvusvahelise Valuutafondi läbirääkimiste laua taga on jaotunud osakaal arenenud ja arenevate riikide vahel? samamoodi jälgisime me seda, mis toimub G kahekümnes ja me loodame, et G kakskümmend Prantsusmaa eesistumisel saavutab sel aastal suurt edu. ühel päeval peab Euroopa Liidu esindatus Rahvusvahelises Valuutafondis olema sama, mis G kahekümnes ja vastupidi. Nende küsimustega me siis tegelesime ja saavutasime ka edu siis, kui Belgia oli eesistuja. kuid ma ei saa oma kõnet lõpetada ilma, et ma tänaksin teid, tänaksin raportööre ja variraportööre, kõiki neid inimesi, keda mul oli poole aasta jooksul võimalik kohata ja ma rõhutan veel kord, et koostöö teiega oli äärmiselt meeldiv. tänu sellele koostööle õnnestus meil lõpule viia eh, nii mõnedki teemad. ma tean, et parlament ja nõukogu eh, et parlamendi ja nõukogu liikmed eh, peavad tihti otsustama, kas neil on pooltäis või pooltühi klaas, igal juhul on neil ainult pool klaasitäit aga äh, mul on hea meel ähm, tõdeda, et äh, nii parlament kui nõukogu suhtuvad sellesse alati optimistlikult ja peale selle on võimalik, et Ungari oma eesistumise ajal valab selle klaasi täiesti täis. mul on olnud äh, väga suur rõõm töötada teiega koos viimase kuue kuu jooksul ning samuti töötada eesistujate trioga ehk siis Hispaania ja Ungariga, suur aitäh! Thank you very much um.... suur aitäh! Jean-Paul, Uno, Philippa ja Wolf Klints. nii et äh, meil on viis äh, sõnavõttu ja kõigepealt Jean-Paul. Äh, suur aitäh, proua esinaine. ja lugupeetud minister Te olete teatud mõttes ka meie mm, president või meie aukülaline. ja ma tahaksin kõigepealt öelda, et me soovime teile kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks kõike head. Te olete väga äh, dünaamiline ja väga edukas tänu oma äh, paindlikule loomule ja ma tänan teid ka selle eest, et te olete teinud nii pühendunud koostööd meiega, sest kui see nii ei oleks, siis paljude määruste puhul ei oleks meil võimalik äh, olnud mingit edu saavutada nii et äh, ma tahaksin teile teha komplimendi suurepärase töö eest ja esitada väikese, lühikese küsimuse. kui te täiskogu istungil rääkisite järelevalvest, siis te ütlesite, äh, et äh, tegemist on ajaloolise öö, faktiga, tähtsa, tähtsa pöördepunktiga et luuakse kolm uut ametit äh, ja ametisse astuvad nende ametite presidendid ning sellel on sümboolne väärtus. aga ei saa ju tegelikult öelda, et need järelevalveametid on äh, suur euroopalik äh, samm edasi finantsriski kontrollimisel, juhul kui nende ametite presidente või juhte ei tunnustata mm, vastuvaidlematult on palju inimesi, kes tegelikult seda debatti ei jälgi piisava tähelepanuga või ei mõista seda täielikult. aga mulle tundub, et te täiskogu istungil tõepoolest ütlesite, et Järelevalveameti, Euroopa Järelevalveameti loomine on ajaloolise tähtsusega fakt, mis võimaldab meil teha edaspidi Euroopas paremat tööd, nii et, nii et tänan teid veel kord. minister, ich kann mich dem nur anschließen, was Jean-Paul suur aitäh! härra minister, mina tahaksin tegelikult öelda sedasama, mis ütles äh, Jean-Paul. tegelikult on ju nende järelevalveametite puhul äh, kõik äh, selge ja samas on need ametid meile lakmustestiks me ei saa alati olla nõukoguga ühel meelel, kuid me jälgime seda, mida nõukogu teeb ja me tunnustame seda avatud konstruktiivset lähenemist, mida te olete üles näidanud. see on kasulik kogu Euroopale. me oleme võidelnud nende institutsioonide nimel ja see, kuidas nad nüüd tööle hakkavad, need järelevalveametid panevad tõepoolest proovile meie poliitika ja näitavad kodanikule et meil on äh, julgust äh, anda finantskriisile sobiv äh, poliitiline vastus. see on ju alles esimene samm, järgneb veel palju riske ja palju teste ja kui te ka edaspidi teete meiega nii avatud ja, ja üksmeelset koostööd, siis me tervitame seda, aitäh! suur aitäh! ma tahaksin kõigepealt õnnitleda härra ministrit selle töö eest, mida ta on teinud viimase poole aasta jooksul. ja kindlasti ka selle eest, kuidas ta on suhelnud Euroopa Parlamendiga. ma märgin seda isiklikult, sest ma märkasin seda isiklikult, kuna olen majandusreformi raporti raportöör ja seetõttu olen ametlikult esindanud Euroopa Parlamenti. ma tahaksin esitada kaks küsimust kõigepealt, äh, mis on teie arvates euro tulevik? me kõik teame ju, mis äh, on viimasel ajal juhtunud. alles täna äh, räägiti rahvusvahelises ajakirjanduses sellest, milline on surve Portugalile, et Portugal peaks pöörduma Euroopa stabiliseerimisfondi poole. kas te arvate, et nii juhtubki? ja mida te arvate sellest survest, mille all Portugal väidetavalt on? ja teiseks majandushalduse küsimus. mis on teie arvates ehm, kuidas teie arvates mõista komisjoni eh, teatist, eh, mis ütleb, et eh, riigid peaksid oma võlakoormust vähendama igal aastal ühe kahekümnendiku võrra? mis on nõukogu seisukoht? ja kuidas on stabiilsus- ja kasvupaktiga? suur aitäh! ma kardan, et kõik võib-olla ei saagi sõna, sest aega on vähe, aga sõnasoovijate nimekiri järjest ka saab. Philipp, palun! suur aitäh, proua esinaine! mina olen belglane ja mulle teeb muret ka Belgia käekäik. aga eh, ma pean samas ütlema ka seda, et ma tundsin uhkust, kui Belgia oli eesistuja. ma arvan, et te suhtusite ECOFIN-i eesistumisse väga tõsiselt, et te juhatasite ECOFIN-i tööd väga hästi ja et te olite väga pädev me märkasime erinevust teie ja Hispaania esindaja vahel ja märkame ilmselt muidugi ka, et Ungari eesistumine on teistsugune, kui oli Belgia oma. mis puudutab Järelevalveametit, siis meil on tegelikult ainult üks kandidaat, kes meile sobib ja me tunneme muret selle pärast, kui palju kandidaate kokku on ja milline on nende kvaliteet. kas oskate seda kommenteerida? teiseks, majandushalduse kohta avalikus debatis ei ole eriti tõstatatud makro, makromajanduslikku järelevalvet, seda peavad olema näitajad, indikaatorid, mille abil makromajanduslikku olukorda hinnata ja et peab olema selge ülevaade sellest, milline see olukord on. nõukogu ja komisjon peavad olema seotud ähm, kõikide uute ettepanekutega, kuid ka parlament sooviks olla nendega seotud. ja lõpuks ähm, kui teil on natuke vaba aega ja teil võiks seda ju olla, sest te ei pea enam tegelema eesistumisega ja juhtima ECOFIN-i tööd, siis eh, võib-olla te saate lugeda, saate aega lugeda seda väikest ehm, raamatut, mille soovin teile kinkida ja mille ehk annate edasi ka teistele. siin räägitakse jõukusest ilma majanduskasvuta. see on huvitav teos ja ma loodan, et teil on nüüd aega seda lugeda. aitäh! jah, nüüd on siis olemas raamat, mida õhtuti lugeda. edasi, härra Klints. meil oli viimase kuue kuu jooksul tegelikult kaks eesistujat Belgia eesistuja maana ja siis veel alaline president härra Von Ramp-, Van Rompuy ja mind huvitaks teie kogemus, kuidas see va-, need vastastikused suhted roteeruva ja alalise eesistuja vahel toimivad? kas edusamme oli nii palju, nagu me algul arvasime või on tegemist veel ühe sammuga, mis olukorda veelgi keerulisemaks muudab Euroopa Liidu institutsioonides. Ildiko ja siis Kei viimasena. aitäh, lugupeetud minister, me oleme väga tänulikud nende aktiivsete jõupingutuste eest, mida Belgia eesistujamaana on teinud selle üle, et te olete väga paljude teemadega tegelenud ja need oled üle andnud Ungarile ja et see on see pooltäis klaas, millega meie nüüd peame tegelema hakkama. trio loomulikult tagab järjepidevuse ülesannetega tegelemisel ning me loodame teie tööd jätkata. samas me näeme, et on toimunud rõhuasetuses tugev muutus kahe tuhande üheteistkümnenda aasta esimesel poolel ja ka teisel poolel, kui eesistujaks on Poola. väga tihti kõneldakse majanduskasvust ja majanduse taaskäivitumisest, aga ma ei näe, et see Euroopas oleks tõesti reaalsuseks saamas kui te oleksite ametisse astuv eesistujamaa ja te saaksite pärandiks selle keerulise olukorra, kus äh, tuleb äh, leida õige tee, näha arengut. liikmesriigid näevad vaeva suure võlakoormaga, mis ohustab eurotsooni stabiilsust. Ungari on vägagi positiivses olukorras, sellepärast et Ungari majanduspoliitika, samuti Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia langevad suurel määral kokku sellepärast et ka meie oleme huvitatud finantsstabiilsusest, loomulikult vahendid võivad erinevad liikmesriigiti, aga eesmärgid on ühised. kõik ülesanded, mis lähitulevikuks on seatud, olgu see siis valitsuse juhtimine või Euroopa semestri kasutusele võtmine või ühtekuuluvuspoliitika reform, välis- ja julgeolekupoliitika arendamine, uus eelarveperiood kõik see loob uusi võimalusi, uusi väljakutseid. ka Ungari jaoks, kes on nüüd esmakordselt eesistujamaaks. nii et, et meil on tõesti ees raske ülesanne. minu arvates on õige, kui meil on nendele ülesannetele konstruktiivne lähenemine, mis tugineb üksmeelel ja mis tõesti ka lahendamata küsimused lõpuks lahendab. nii et, et äh, klaas, äh, et see pool, pooltäis klaas, mille me teilt üle võtame, saaks tõesti täis ja et me saaksime Poolale siis juba täisklaasi üle anda. teisalt, Lissaboni lepingu järgsel perioodil on meil täiesti uued ülesanded äh, iga eesistujamaa jaoks ning Äh, suhted eesistujate maa, eesistujamaade vahel on tihtipeale keerulised. nii et, et kallis minister, kui äh, te lõpuks, mm, ma võin teile öelda, et äh, Ungari tahab kõiki neid ülesandeid veelgi täiustada, aitäh! Kei järgmisena. aitäh! ja mina võtan sõna lihtsalt eh, selleks, et öelda härra ministrile aitäh ja tänada teda selle töö eest, mida ta viimase kuue kuu jooksul on teinud. Eh, ta oli eesistujaks väga keerulisel ajal ja tihtipeale on leidnud väga hea lahendusele probleemidele, mis neil tulevad lahenduseta. eriti tahaksin teda tänada teda selle eest, et ta mõistis, et kõik ei pea olema samal arvamusel ja mõnikord on võimalik leida ka kompromisse. ma arvan, et erinevatel liikmesriikides oli paljudes punktides, paljude raportite osas väga erinevaid seisukohti ja ometigi kuidagi te olete suutnud äh, leida tee läbi, nii et, et ma tahaksin teist tõesti tänada oma fraktsiooni nimel. niisiis äh, saite kuulda üsna palju kiidusõnu, mis on ka äh, ära teenitud ning äh, enne, kui te ära lähete, lahendage veel euro, makromajanduse järelevalve ja mõned muud probleemid. ma tean, et te tegite märkmeid, aga meid ootab väljas ka vastuvõtt, nii et, et ja nüüd siis teie äh, viimased mõtted nende suurte probleemide kohta, mille lahendamisel te kindlasti osalete aitäh ja aitäh selle väga positiivse tagasisideme eest, me üritasime aru saada, et e, e, inimestega on võimalik asju arutada. me oleme tõesti üritanud leida kompromisse ning mõnikord e, meil on siin Belgias seda väga raske teha, aga meil on väga pikaajalised traditsioonid selles vallas ja ma olen täiesti kindel, et me jätkame äh, Ungariga järgnevatel kuudel ka erinevate probleemide lahendamist. mis puudutab äh, nüüd neid küsimusi, mis mulle esitati, siis ma vastan tõesti väga lühidalt, ma tean, et meil ei ole aega palju. Äh, nüüd, mis puudutab erinevate järelevalveasutuste juhte, siis äh, need peaksid olema niivõrd autonoomsed ja äh, autoritatiivsed kui võimalik. me loodame, et parlament koostab siis sobivatest kandidaatidest nimekirja pärast äh, kuulamisi ja siis me hääletame ka nõukogus ma olin tihtipeale üllatunud, nähes, kui vähe neid kandidaate on aga mõnikord on suurepäraseid inimesi, siis need inimesed lihtsalt ei esita oma kandidatuuri, nii et ma ei oska öelda, mis juhtub. aga ma tõesti loodan, et äh, väljapaistvad isikud hakkavad neid ameteid juhtima süsteemsete riskide komitee võib-olla saab endale Euroopa Keskpanga presidendi, aga igatahes menetlused on käimas ning ma ei Äh, tahasin hakata midagi ette kirjutama, parlament äh, korraldab kuulamisi erinevatele kandidaatidele niikuinii. nii et, et ma lasen teil endil otsustada kandidaatide üle, kui nad siia tulevad. nüüd äh, euro kohta, majanduse valitsemise kohta ja makromajanduse järelevalve osas, kõik need asjad on tegelikult omavahel tihedalt läbi põimunud ning ma arvan, et need võimaldavad meil ka tugevalt siit kriisist välja tulla ning äh, vältida europrobleeme järgnevatel aastatel. me kõik tegeleme sellega, aga meil on vaja sekkumismehhanisme, mis on piisavalt tugevad. Euroopa stabiilsusmehhanism asendub kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast rahastuga, millel oleks siis piisavalt raha. ja keskpank äh, tõesti äh, suudab käituda niimoodi, et konsolideerida olukordi liikmesriikides, aga see on võimalik ainult siis, kui liikmesriigid äh, võimaldavad, loovad teatud tingimusi, et liikmesringid, liikmesriigid, mis abi vajavad, rakendavad äh, ka vastavaid meetmeid, et saavutada stabiilsus keskpikas perspektiivis. niisiis nõukogus äh, üldiselt äh, on soosiv suhtumine sellesse, et tuleb kaks, tuleb võlga vähendada, olgu see siis kakskümmend protsenti või, või muu arv mis puudutab sanktsioone, siis küsimus on selles mitte, kui, kas neid on vaja või ei, vaid selles, kuidas neid rakendada. ja kui kaugele need peaksid minema. kas tegu on mingite intressita hoiustega või poliitiliste sanktsioonidega, hääletamisõiguse peatamisega või millegi muuga? isiklikult mina suhtun väga vastumeelselt sellistesse asjadesse, sellepärast et siis parlament ja valitsus kaotavad võimaluse osaleda otsuste langetamisel, see on võib-olla liiga kaugele minek, aga võib-olla on teisi poliitilise surve avaldamise võimalusi, mis on seotud makromajanduse järelevalvega. meil on äh, Äh, olnud raporteid tervishoiu, ühiskonna vananemise ja kõige muu kohta ja me peaksime vaatama ka, millised on olukorrad puudujääkide ja võlgadega ja samuti peaksime vaatama tööhõive küsimust, töökohtade kvaliteeti, suutlikkust rahastada vananemispoliitika, tervishoidu ning äh, võidelda kliimamuutustega kõik need küsimused on sellised, mis tuleb kaasata. me ei soovi liiga palju parameetreid, makromajanduse järelevalve äh, peab olema teatud piirides, aga need äh, parameetrid peavad olema selged. Äh, ja lõpetuseks ma loodan, et Ungari eesistujana Äh, üritab siis tõesti seda äh, pooleldi täis veeklaasi täita. ning äh, ma arvan, et Poola eesistujana peab seda klaasi veel edasi täitma. me peame hoolitsema selle eest, et see klaas oleks kogu aeg täis. mis puudutab nüüd eesistujamaa toimimist siin ma nüüd küll ei hakkaks ütlema, et Euroopa ülesehitus on keeruline, parlament teab seda. meie Belgia eesistumise ajal üritasime teha koostööd kõigi asutustega. Äh, olgu siis tegu Eurogrupi või Ecofiniga. Eurogrupi president on alati kohal, Ecofini eesistujana siis veel on olemas alaline eesistuja, komisjoni president, Euroopa Keskpanga president ja kõik see, kogu see koostöö on toimunud. meil on ka äh, äh, sidemed alalise eesistuja ja Belgia eesistuja vahel ja me üritasime tõesti, et äh, Eh, siis eh, kooskõlastada asju ja, ja siis meie riiklikud organid eh, koordineerisid asju. aga aga me üritasime jääda tagaplaanile, sellepärast et roteeriva eesistuja ülesanne ei ole esiplaanile trügida nii et, et äh, olukord on muutunud äh, võrreldes varasemate eesistujatega. aga me näitasime, et, äh, et seda eeskuju saab järgida. me peame jätma ju ka alalisele nõukogu eesistujale võimaluse tegeleda ja tegutseda ja tegeleda igasuguste erinevate nõukogu elementide koordineerimisega ja see, mis nagu nõukogusse läheb, peab nüüd tulema just nimelt alaliselt eh, eesistujalt. meie tegime seega algust, võib-olla seda muudetakse, aga ma loodan, et asjad siiski jäävad niimoodi. mul on väga hea meel selle üle, et Euroopa Liidu ühel asutajamaal, Belgial, on võimalus Äh, omada inimesi äh, institutsioonides äh, tähtsatel kohtadel. me oleme Euroopa Liidus olnud pikka aega, me tunneme kõiki ja ma tahaksin teid väga tänada nende kohtumiste eest, mis siin parlamendis on toimunud. ja väga hea, et see on käia kohas, mis on nii lähedal meie enda ametiasutustele Äh, asju on lihtsalt kergem organiseerida, kui on roteeruv äh, eesistuja Belgia ja Belgial on ka parajasti äh, alaliseks presidendiks. aga see oli siis tõesti väga lühike vastus. ja mul oli tõesti väga hea meel töötada parlamendi ja teiega olukord on tõesti äh, varasemaga võrreldes teistsugune, praegu ma olen tõesti auesimees, ma juhendasin ka kahe tuhande esimesel äh, aastal Ecofini ja ka kahe tuhande kümnendal aastal. ja ma mäletan, et kahe tuhande esimesel aastal ma kohtusin parlamendiliikmetega paar korda ainult ja kahe tuhande kümnendal aastal, issand, ma ei mäletagi, kui mitu korda ma nendega kohtusin ja minu arvates on see väga positiivne areng, aitäh! suur aitäh! me oleme väga palju kõnelnud äh, täis ja pooltäis klaasidest ja ma võin teile kinnitada, et äh, ukse taga on mõned klaasid, mis on täis ja ootavad meid. istung on lõppenud.